Good afternoon um, everybody. tere. ja tere tulemast meie pärastlõunasele koosolekule. enne kui me alustame, tahaksin ma kõigil paluda võtta kõrvaklapid, sellepärast et tõlkidel on meile teade. tõlgid informeerivad teid sellest, et töövaidlus administratsiooniga kestab endiselt ja sel põhjusel ähm, lõpeb töö täpselt siis, kui ta programmi järgi peaks lõppema ehk seitseteist null null. tänan Okay, so as I said this morning, I hope uh, that nagu ma hommikul ka ütlesin, loodetavasti leitakse äh, töövaidluses kõiki pooli rahuldav lahendus. meie aga jätkame nüüd oma kuulamisega. tegemist on väga olulise teemaga, väga olulise teemaga meie komisjoni jaoks ja täpsemalt räägime me siin ebaausatest äh, kauplemistavadest ettevõtjate vahelistes suhetes äh, online-keskkonnas. ma tervitan kõiki pärastlõunase paneeli kõnelejaid, kelle me siia esinema palusin, palusime. me tervitame ka neid, kes meid praegu kuulavad äh, internetist, sellepärast et seda koosolekut kantakse üle veebis tegemist on teemaga, mis puudutab ettevõtjaid, kuid samuti ka tarbijaid, sest meie oleme siin ju turuküsimuste ja tarbijakaitsega tegelev komisjon. see on selline teema, mis tekitab nii ettevõtjatele kui tarbijatele palju muret, kuid samas on kõigile ka võrdselt oluline ja seetõttu loodan, et me leiame kõigi jaoks sobiva lahenduse. niisiis niisiis ettevõtjate vahelised äh, suhted erinevatel platvormidel ja online-keskkonnas ning äh, ma tahaksin kõigepealt äh, teile lühidalt tutvustada tänaseid kõnelejaid. me kohtume uuesti härra Werner Stenkiga, kes oli siin ka täna hommikul ning kes juhatab Connecti nimelise peadirektoraadi e-kaubanduse ja platvormide üksust siis on siin härra David Price, kes on otsinguüksuse direktor Google'is. meil on härra Samuel Laurinkari, kes on Euroopa Liidu küsimuste üksuse juht e-Bay's ja siis härra Peter Lockpiller Booking.com'ist ning härra Kristjan Deberan, kes esindab Hotrekki ja viimaseks esinejaks on proua Carmen Bermejo, kes esindab Hispaania idufirmade ja mikroettevõtjate liitu. niisiis, tere tulemast kõigile! suur tänu teile, et te tulite! ning ma palun teil kõigil nüüd viie minuti jooksul, maksimaalselt viie minuti jooksul esitada oma ettekanne ning kõigepealt saab sõna härra Steng, palun. aitäh ja tere tulemast, tere äh, ka minu poolt kõigile, aitäh, et te selle ürituse täna korraldasite. viis minutit on muidugi väga vähe, aga sellest hoolimata räägin siis teile sellest ettepanekust lähemalt see ei ole seotud mitte ainult platvormide esindajate ja ettevõtjatega, vaid ikkagi ka tarbijate ja kõigi kasutajatega, nagu me ütlesime ka teatises online platvormide kohta. suur osa piiriülesest kaubandusest toimub äh, tänasel ühisturul just nimelt läbi digitaalsete müügikohtade. ja kui me vaatame mõjuhinnangut, millel see ettepanek äh, põhineb, siis kõigepealt me analüüsisimegi online süsteeme ja leidsime, et need on peamiseks äh, turulepääsu kanaliks tänapäeval. seetõttu on olulised äh, head äh, võrgustikusuhted. vaja on ära kasutada olemasolevaid andmeid ning need teemad on väga olulised väikeettevõtjatele, keda või mida on Euroopas miljoneid. paljud väikeettevõtjad sõltuvadki just nimelt digitaalsetest platvormidest, et jõuda potentsiaalsete klientide või tarbijateni ning väikeettevõtjatele annavad platvormid turul mõjujõudu eh, juurde. ennekõike suured platvormid, kuid ka väikesed platvormid on erinevatel tarbijaturgudel olulised. probleemid, mille me oma mõjuhinnangus välja tõime, kajastuvad ka meie ettepanekus on äh, tavasid, mis võivad olla ettevõtjatele väga ja ärikeskkonna jaoks väga äh, kahjulikud. mõnikord on need tingimused ühepoolselt kehtestatud ja neid muudetakse väga väikese etteteatamisajaga, need on seotud ligipääsuga andmetele, erinevate äh, diskrimineerivate tavadega platvormidel, infoklauslite ja muu säärasega. teised teine probleemide pundar on seotud õiguskaitsevahenditega, sest kui väikeettevõtjatel tekivad probleemid, siis on neil vaja kiiret ja tõhusat lahendust ja peale selle valitseb digitaalsel ühisturul ka äh, teisi äh, riske ja probleeme, millega tuleb, äh, millega tuleb tegeleda, kuid liikmesriigid peaksid nendega tegelema ühtemoodi, et ühisturgu mitte killustada. me oleme rääkinud paljude ettevõtjatega, keda see probleem puudutab. nelikümmend kuni viiskümmend protsenti ettevõtjatest on nende ähm, probleemidega kokku puutunud ja kui me räägime miljonist äh, väikeettevõtjast, siis sajad tuhanded neist on sellises olukorras, ähm, mida võiks parandada just nimelt selle ettepanekuga me ei taha muuta platvormimajandust üldiselt, vaid teha nii, et kõik platvormi kasutajad, kõik äh, VKE-d äh, saaksid toimida tõhusalt ja sujuvalt, nii et äh, nende ettevõtja saaks pakkuda eurooplastele ja teistele tarbijatele häid tooteid ja teenuseid. niisiis me tahame, et digikeskkond töötaks veelgi paremini kui täna ettepaneku peamised sätted kajastavadki neid probleeme, mida ma praegu möödaminnes mainisin meil on vaja paremaid ja selgemaid tingimusi ja kui tingimusi äh, muudetakse, siis tuleb sellest kasutajatele piisava ajavaruga ette teatada. kui keegi võetakse platvormi kasutajate hulgast maha, siis peavad selleks olema selged põhjendused ja need põhjendused tuleb äh, ettevõtjatele ka anda, nii et neil oleks võimalik vastu vaielda. siis on vaja taba, tagada läbipaistvus tuleb põhjendada erikohtlemist, kui see on olemas näiteks erinevat ligipääsu andmetele ja nii edasi. ja siis erinevad õiguskaitsevahendid ning äh, ka vahekohtumenetluse äh, edendamine. see kõik on määruse ettepanekus. see puudutab infoühiskonna teenuseid, see ettepanek ja ähm, lepitada tuleb siis ühelt poolt ettevõtjad ja teiselt poolt äh, tarbijad, kes on omavahel lepingulises äh, suhtes. see ettepanek puudutab ka tehingute algatamist, ehk siis mitte ainult, äh, mitte ainult seda, et tarbija läheb mingile platvormile ja seal näiteks broneerib hotellimajutuse või ähm, auto vaid tegelikult on vaja ka selliseid teenuseid, mis aitavad tarbijal üldse teada saada, et teatud ettevõtjad on olemas, et, et tarbija saaks minna nende ettevõtjate lehele ja seal siis need lepingud sõlmida. tegemist on ennekõike Euroopa ettevõtjatega, kes Euroopa tarbijatele müüvad, pole oluline, kus see platvorm konkreetselt asub, oluline on see, kuidas kuidas vahendamine toimub, vahendamine toimub igal juhul Euroopas ja see ongi keskse tähtsusega küsimus lõpuks tahaksin rääkida veel ka vaatluskeskusest, mille ülesanne on selle ettepaneku arenguid seirata ja seirata ka üldiselt platvormimajandust. seda eriti sellistes äh, valdkondades, kus läbipaistvuse nõuded on eriti olulised, nii et äh, kõik Euroopa poliitikakujundajad saaksid ühiselt paremini aru, kuidas platvormimajandus toimib, millised probleemid võivad tekkida ja millised äh, mõjud on uutel ettepanekutel platvormide jaoks. viis minutit ütlesite te, aga loodan, et hiljem saan vastata ka küsimustele, aitäh! aitäh! teiseks kõnelejaks on härra Price, kes on Google'i esindaja. aitäh! ma töötan tootearendusega ja otsingumootoriga, ma olen õigusnõunik, kes annab nõu Google Searchi äh, meeskondadele. nii et äh, minu ampluaaks on Google Searchi tooted ja ma ütlen seda selleks, et tutvustada seda äh, nurka, mille, mille alt äh, ma tutvustan oma vaateid. ma arvan, et kõige mõistlikum oleks kõigepealt tehniliselt tutvustada seda, kuidas Google Search üldse toimib, et ma saaksin sellele pärast äh, tagasi viidata ja rääkida sellest pikemalt siis, kui tulevad küsimused, aga ma tahaksin, et kõik saaksid kontekstist ühtemoodi aru. Google Search, nii nagu iga teine otsingumootor, töötab kolmeastmelise süsteemiga. me sisendame otsingu, ähm, siis tulevad vastused, mis ähm, paigutatakse äh, tähtsuse järjekorras. esimene samm on iseenesest automatiseeritud protsess, kus me püüame lihtsalt teada saada, mis üldse veebis olemas on. ja me teeme seda nii, et me vaatame neid saite, mida me juba teame me otsime, kuidas need saidid on seotud teiste saitidega ja järjest nende linkide abil liigume edasi ja laadime alla uut sisu nendelt uutelt veebilehtedelt, milleni me jõuame. veeb on tohutult suur, sada kolmkümmend triljonit lehekülge on võimalik praegu eristada. ja terve ettevõtja elutsükkel võib kuluda selleks, et äh, püüda seda infot äh, kuidagi analüüsida. kui te oma veebibrauseriga midagi otsite, siis tegelikult teete te sedasama, te lähete äh, ühele leheküljele, mille kohta te võib-olla midagi eriti ei tea, te, te lihtsalt lähete sellele lehele, sest see leht on oleval, olemas, sealt te liigute edasi ja nii edasi. Te teete seda lihtsalt kitsamal skaalal teine samm on see, et võetakse see info, mis leiti ja pakendatakse see sellistesse üksustesse, mida meie süsteem suudab töödelda, kui päringud tulevad, sest äh, igaüks, kes päringu teeb, tahab saada vastuse põhimõtteliselt äh, mõnesaja millisekundi jooksul. ning Google Searchi otsingumootori ülesanne on need vastused selle aja jooksul anda. ja kolmas ja viimane samm, mis meile on kõige olulisem on see, mismoodi need otsingu tulemused reastatakse. kui kasutaja teeb päringu, siis viisteist protsenti neist on sellised, mida me ei ole kunagi varem näinud, aga me peame väga kiiresti identifitseerima selle koha, kust see kõige õigem vastus päringu tegija jaoks tuleb. me teeme seda nõndanimetatud äh, ranking'u signaalide järgi mis on meile abiks, kui me otsime õigeid vastuseid. ja see ranking või see hierarhia moodustub äh, väga keerukate tehniliste sammude abil, milles on sadu tuhandeid äh, katselisi samme. iga samm selles hierarhias on mitmekordselt testitud. seda testitakse ka Ähm, andmevoo mahtu analüüsides. nii et me lõpuks saaksime aru, kas see, mida me kasutajatele pakume, annab neile kõige paremad, kõige kasulikumad tulemused. ma tahaksin väga lühidalt rääkida ka sellest, kuidas rakendub äh, kavatsetav või pakutav määrus Google Searchile. me näeme, et äh, määruses nõutakse rohkem läbipaistvust läbipaistvust selle kohta, kuidas me oma hierarhia moodustame ja me oleme nõus, et äh, läbipaistvus on väga oluline, sest me tahame, et meie kasutajad ja äh, kogu, kogukond näeksid, mida me siis teeme, kui need päringud otsingumootorisse sisse pannakse. ma soovitan kõigil kasutada meie veebilehte, kus kirjeldatakse Google Searchi toimimist palju detailsemalt, kui mina seda praegu tegin. ja meil on olemas ka veebilehe otsingu kriteeriumid, mida saab kasutada enne, kui otsingut teha ja kuhu, kus siis väga lihtsal moel selgitatakse, mida me peaksime tegema, kui ähm, me oma kasutajatele otsingutulemusi otsime selles dokumendis on välja toodud meie lühi-, lühidad eesmärgid. väga lühidalt tahaksin rääkida siis sellest, kuidas see määrus Google Searchi mm, puudutab. määruses räägitakse masshagidest, mis tähendab seda, et kohus võib hinnata, kas otsingumootor vastab läbipaistvuse nõudele, mille määrus sätestab meie jaoks on siin kaks muret. kõigepealt tuleb tagada, et protsess tõepoolest on läbipaistev. et äh, me saame teada, kes on organisatsioonid, millel on otsingud lubatud, miks nad neid otsinguid teevad. ja muidugi tekib tekib ebamugavustunne seoses sellega, et kohus hakkab seda läbipaistvuspõhimõtte täitmist äh, hindama ja ta hindab seda määruse valguses. me tunneme muret sellepärast, et äh, kuigi me leiame, et läbipaistvus on oluline ja me leiame, et me oleme astunud suuri samme läbipaistvuse eesmärgi saavutamiseks, äh, mida määrus nõuab, siis paneb määrus meid ikkagi ebakindlasse olukorda, sest me ei tea täpselt, kas meie käitumine vastab selle määruse nõuetele või mitte, seda ütleb meile ühel päeval Euroopa Kohus. see on meie peamine murepunkt ja praegu ma sellega lõpetan, aitäh! aitäh! nüüd härra Laurin Kari, eBay esindajana, palun! aitäh! suur tänu, et te olete täna siia kutsunud ka eBay esindaja rääkima neist väga keerulistest küsimustest. praegu toimub Jaapani ja Kolumbia äh, mäng. nii et on ka teisi tähtsaid asju. ma tahaksin oma viit minutit kasutada selleks, et rääkida kolmest äh, aspektist. kõigepealt sellest, et äh, platvormid on äärmiselt oluline äärmiselt oluliseks tööriistaks rahvusvahelisel kaubandusturul just nimelt VKE-de jaoks kui me mõtleme e-Bayst, siis e-Bay on vahendusteenuse pakkuja ja millele see määrus samuti rakendub. e-Bay sai alguse aastal tuhat üheksasada üheksakümmend viis, meil äh, e-kaubandust kui sellist äh, oli äärmiselt vähe, kuid äh, leiti, et oleks vaja luua selline rahvusvaheline avatud turg, kus kõik saavad osaleda. kui platvorm käivitati, siis tekkis probleem sellega, et et äh, leiti, et kõigil ei ole sellele võrdset ligipääsu, ühe, ühetaolist ligipääsu. platvorm avati ennekõike VKE-de jaoks ja äh, samas ka suurettevõtjate tarbijate jaoks, kõigil peaksid olema ühetaolised võimalused. järgmise kahekümne kolme aasta jooksul juhtus see, et me muutusime tarbijalt tarbijale platvormist ettevõtjalt ettevõtjale või ettevõtjalt tarbijale platvormiks. ja see tõi kaasa ka uute toodete müügi. meie platvormi kasutavad ennekõike ikkagi väikeettevõtjad, kes tahavad saada äh, globaalselt äh, kliente, kes tahavad pääseda globaalsele turule. ja see tähendab seda, et platvormi ärimudel on e-kaubanduse arenedes ka muutunud kakskümmend aastat tagasi oli tegelikult ainuke võimalus digitaalses majanduses osaleda nii, et, äh, et tehti koostööd suurettevõtjaga, nüüd on see võimalik kõigi jaoks ka vahetult tänu nendele platvormidele. eBay on platvorm, mis saab, mis teenib tehingu vahendamise tasude pealt ja meie identifitseerime ennast väikeettevõtjate toetajana. me loome võimalikult valuta ühenduse ostjate ja müüjate vahel kuna meie tulumudel on seotud tehingutasudega, siis tähendab see seda, et meie võidame sellest, kui võidavad väikeettevõtjad. eBay on tegelikult ka väikeettevõtjate häälekandjaks virtuaalmajanduses. teiseks tahaksin ma öelda, et online platvormide tingimuste äh, muutmine on oluline, kui me vaatame e-kaubandust või me vaatame teenuseid või ligipääsu infole, siis on platvormid ikkagi online majanduse hõlbustajad. meil on ka suuri probleeme, mis puudutavad just väikeettevõtjaid, kes tahavad netis midagi müüa. kui te näiteks ütlete väikeettevõtjale äh, et te kasutate e-Bay'd, mis on teie jaoks kõige suuremad väljakutsed äh, müügis tarbijatele, kas teie enda või välisriikide turgudel, siis nad ilmselt ütlevad, et äh, kõige olulisemad küsimused on käibemaks ja tarbijakaitsereeglid. et need on ka kõige suuremad tõkked turule tulemisel. muidugi tuleb mõelda ka lepingu sõlmimise tingimustele. näiteks äh, tarnijad võivad takistada jaemüüjate pääsu platvormile, nii et nad saaksid otse tarbijatele müüa seetõttu on mõistlik üle vaadata regulatiivne raamistik just platvormide jaoks ja sealjuures vaadata seda, mismoodi tagada kõigile parem ligipääs ja võimaldada kõigile osalemine. kolmandaks tahaksin ma öelda, et platvormid on väga erinevad. on platvorme, mis võimaldavad teenuste vahetamist, platvorme, mis võimaldavad kaubavahetust platvorme, mis konkureerivad oma kasutajatega ja selliseid, mis ei konkureeri, platvormid, mis, mis on kasulikud väikeettevõtjatele ja neid, mis on paremad suurtele. kui me arutame määruse ettepanekut, siis peaksid parlament ja nõukogu vaatama neid väljakutseid, mis kasutajatel tekivad, just nimelt platvormidel. Nad peaksid äh, kindlaks tegema, milliste, millised on siis need parimad lahendused, mille abil neid väljakutseid seljatada. ja lõpuks tahaksin öelda, et äh, selleks, et saada edukat ja tõhusat platvormisüsteemi, on vaja kahte põhimõtet. esiteks peaksid VKE-d saama osaleda selleks, et neil oleks võimalik online äh, majanduses tõhusalt konkureerida suurettevõtjatega ning teiseks peaks äh, platvormi juhtima äh, tõhusalt. aga selle tasakaalu saavutamiseks peavad äh, tegema koostööd nii tarbijad kui ettevõtjad. ja ma tahaksin tuua ka ühe näite platvormi juhtimisest. me võiksime rääkida näiteks e-kaubanduse toodetest mõnel platvormil, kui te suhtute väga rangelt nendesse ajapiiridesse, mille võrra tuleb ette teatada tingimuste muutmisest, siis võib see viia sellise olukorrani, kus e-kaubanduse platvorm ei äh, saagi teatud aja jooksul tooteid äh, tõhusalt turule tuua ning seetõttu oleks kindlasti vaja mõningat äh, paindlikkust ja need kõige olulisemad põhimõtted tuleb sobivalt tasakaalustada, aitäh! aitäh! ja nüüd härra Lohpailer Booking.com'i nimel. aitäh ja tere! mul on kaasas ka slaidid, kas on, kas neid on võimalik näidata? aitäh, et olete mind täna siia kutsunud, tere ka minu poolt. ma esindan siin Booking.com portaali kuid ma töötan ka Euroopa reisiteenuste tehnoloogiaga, nii et räägin ka selle, selle teenuse perspektiivist. Booking.com on Amsterdamis aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus asutatud äriühing ning algusest peale oli selle eesmärk kasutada interneti ja tehnoloogiat, et reisijatel oleks võimalik leida sobiv maju, majutusteenus üks koma viis miljonit äh, sellist äh, majutusasutust oli, ähm, mida keegi ei esindanud ja seetõttu laaditi need sinna portaali üles, igal hommikul saadeti omavahel fakse selle kohta, millised majutusasutused on äh, lisandunud, nii et algus oli hoopis teistsugune, kui on tänapäevane tehnoloogiline reaalsus. ma ei hakka kõiki neid numbreid ette lugema, kuid aastate jooksul on palju muutunud. meil on praegu rohkem kui kakssada kontorit äh, kõikjal maailmas ning äh, nende kontorite eesmärk on asuda võimalikult lähedal meie äripartneritele. reisijaturg on ka praeguse seisuga äärmiselt killustatud ja tegelikult väga keeruline turg. see on selline ülevaatlik näide. siin on väga palju väikeseid äh, pereettevõtjaid kuni välja ne-, selliste ettevõteteni, mis on reisijamaailma Facebookideks ja Google'iteks ning lisaks on ka reisibürood, eh, virtuaalsed reisibürood, näiteks Booking.com ja ma tahaksin teile öelda, et eh, umbes kakskümmend viis protsenti kõigist broneeringutest tehakse praegu läbi Booking.com-i, mis on päris suur osa ja peamised faktorid sellel turul on need, et, et see teenuse pakkumine võib toimu-, toimida äh, vahetult äh, või, äh, või kaudselt läbi vahendaja ja kõik need mudelid jagunevad veel omakorda. kuidas see praktikas toimib? meil on teenus, mis annab reisijale lisaväärtust, näiteks suurema valiku, läbipaistvuse, ta saab teada, mida teised külastajad on sarna-, samast majutusasutusest arvanud ning ka majutusasutusele on see kasulik. meil on äh, kahepoolne platvorm, mis tähendab seda, et meil on soov säilitada head suhted nii reisijate kui majutusasutustega, nii puhkajate kui majutusasutajatega. ja kuidas see siis välja näeb? Booking töötab nagu agentuur mis tähendab seda, et meie ise ei osta majutusteenust sisse ega müü ka edasi, meie oleme lihtsalt platvorm, mis viib kokku nõudluse ja pakkumise ja see toob kaasa väga kuluefektiivse äh, jaotusmudeli, millega tegelikult kaasneb, äh, ei kaasnegi mingit riski äh, meie äripartneritele ja keegi ei pea ka midagi ette maksma, see on eriti oluline VKE-dele, mis on sõltumatud majutusasutused, kes tahavad konkureerida digitaalses konku-, digitaalses globaalses maailmas Nad saavad ise otsustada, kui palju tube nad meie saidile üles panevad, milline on tühistamispoliitika, milline on hinnastamispoliitika ja nii edasi ja kõiki neid faktoreid võivad nad igal hetkel ka ise, ise muuta, ei ole mingisugust nimekirjas olemise tasu, ei ole eksklusiivsusnõuet, ei ole midagi muud sellist. Need ähm, hüved, mida meie äripartnerid saavad, nendest ma juba ka lühidalt rääkisin neil ei ole mingisugust riski, nad ei pea midagi investeerima, neil ei ole vaja veebipõhist äh, investeeringut, nende tekstid tõlgitakse neljakümne kolme keelde ja nad ei pea seda ise kinni maksma. Neile antakse IT-taristu ja nad on äh, kogu aeg nähtavad potentsiaalsetele külalistele kogu maailmast. ja siia juurde ka mõned äh, numbrid, meil töötab kogu maailmas umbes neli tuhat inimest ja nende ainuke ülesanne on aidata igapäevaselt meie äripartnereid äh, aidata neil teenida rohkem tulu. ja nagu ma ütlesin, on meil veidi rohkem kui kakssada kontorit, need on kõik kohalikud kontorid, seal töötavad inimesed, kes räägivad kohalikku keelt. eelmisel aastal korraldasime me maailmas kolm tuhat viissada üritust, igal nädalal umbes seitsekümmend need toimusid meie äripartneritega ja me pidasime ka kaheksasada webinari äripartnerite jaoks, et neil oleks võimalik teenida rohkem tulu booking.com abil. siin siis veel mõned screenshot'id, see on äh, registreerimislehekülg, kui te olete majutusasutuse omanik ja te tahate ähm, ennast äh, üles panna meie saidile, siis siin on olemas kogu informatsioon äh, vahendustasu kohta. siin on äh, Amsterdami näide, seal tuleb maksta viisteist protsenti äh, selle teenitud tulu pealt, aga kui te toimite, kui te töötate kuskil mujal, siis pange sinna mingisugune teine kohanimi, te saate teada, kui palju sisse vahendustasu on ja nii edasi. siin on näha ka, kuidas toimib Google Search siin on hierarhia see maatriks on muidugi keeruline ja peale selle tuleb ka märkida, et ähm, hierarhia väljatöötamine on järjest äh, automaatsem. Äh, ja siin saab äh, valida mitmete kriteeriumite järgi, kui te tahate reastada hinnajärgi, siis tuleb üks järjekord, kui külastajate tagasiside järgi, siis teine ja nii edasi. ja mis puudutab meie tingimusi siis ma leian, et me laias laastus juba vastame määruse nõuetele. me kasutame sobivaid parameetreid hierarhia kujundamiseks ja me kaasame oma töösse ka äripartnereid. mis puudutab andmete jagamist, siis äh, need partnerid, kes Extranetti aktiivselt kasutavad, saavad äh, ka vaadata neid andmeid juba analüüsitud, analüütilisi andmeid, sest toorandmetest on tavaliselt vähe abi. Nad näevad seda, kuidas neid on hinnatud, kuidas, kui hästi neil läheb võrreldes teistega ja nii edasi. ja lõpuks tahaksin rääkida veel paarist asjast, see diskussioon on muidugi alles äsja alanud, aga siin mõned märkused on. me usume, et komisjoni ettepanekus tuleks veel täpsustada teatavaid mõisteid ning selleks on kaks põhjust täpsemad mõisted aitavad platvorme, näiteks äh, Booking.com-i seda ettepanekut paremini rakendada, kuid teisalt hoitakse nii ära ka süsteemi kuritarvitamine. näiteks artikkel üheksa, seal räägitakse sisekaebuse menetlusest, meie jaoks ei ole tegelikult äh, selge, mis üldse on kaebus, kuidas see on defineeritud ja meil on üks koma kuus miljonit äh, äripartnerit äh, maailmas, nii et äh, kui kaebusest ei saada ühtemoodi aru, siis see on riskantne. me leiame ka, et tingimused peaksid olema vahendajate, vahendamisteenuse pakkujatele ühesugused, olenemata siis sellest, kas nad on, kas nad on vahendajad või nad on tegelikult ise online'is otsemüüjad, sest reeglid peaksid olema kõigile ühesugused ja ma arvan, et et ähm, platvormi, ettevõtja ja platvormi tarbija vahelisi aspekte ei tohiks segi ajada. näiteks artiklis kaheksa räägitakse sellest, et info tuleb anda üldsusele, aga kui me räägime platvorm ettevõtjale, siis tegelikult äh, peaks piisama sellest, et see info antakse ettevõtjale, mitte üldsusele. ma äh, tean, et äh, olen oma aja juba ületanud, aga tahaksin veel öelda seda, et ei ole vaja äh, avada Pandora laegast ja hakata rääkima ka nendest asjadest, millest tegelikult räägivad teised määrused, näiteks artikkel kaheksa MFN. see on väga detailne regulatsioon ja ma arvan, et komisjoni mõjuhinnang tegelikult ütleb, et laiaulatuslik keeld oleks ebaproportsionaalne ja läheks vastuollu Euroopa Liidu õigusega selliseid probleeme peangi silmas, kui räägin Pandora laekaste viimase äh, lausena tahaksin öelda seda, et komisjoni ettepanek on üldiselt väga mõistlik. seal äh, see, see on väga praktiline ettepanek, kui me aga läheme praegusest kohaldamisalast kaugemale, siis tähendaks see seda, et tekib juba üleregulatsioon ja me tegelikult hakkame takistama online äh, keskkonna arengut, aitäh. And then uh, our next speaker is. aitäh. härra Tebe. Thank you, madam chairman, members of the European Parliament. aitäh, proua esinaine. daamid ja härrad, suur tänu mind siia kutsumast. Te kindlasti mõistate, et meie seisukoht ei pruugi täpselt ühtida platvormide esindajate omadega me esindame kahtesadat tuhandet hotelli ning peaaegu miljonit restorani kus töötab äh, üksteist miljonit inimest Euroopas. Euroopa Komisjoni määruse eelnõu on loomulikult esimene samm õiges suunas, et kaitsta väike- ja mikroettevõtteid äh, veebihiiglaste eest. see projekt äh, on ka Hot Tracki ja selle liikmete aastatepikkuse töö tulemus. ennem seda, kui ma räägin e-, äri poolest kuigi mul slaide ei ole, ütleksin paar sõna ka tarbija poole pealt. mida tuleks vältida tulevikus? tuleb vältida sellist olukorda, kus viimase kahekümne nelja tunni jooksul broneeritakse nelikümmend korda tuba ning tekib ülebroneerimise oht ja toast jäädakse ilma. Äh, sellise kõlvatu äritava peatamiseks oleks äh, vaja kasutusele võtta lihtsalt lihtne kaebuse esitamise mehhanism. seetõttu saaks meie, peaks meie partnerid ka ettevõtete ja tarbijate huvides kasutusele võtma õiglased kaubandustavad see hierarhia loomine peaks olema äh, ka läbipaistev ning ma paluksin, et te läheksite ka tingimustega ka äh, kaugemale, sest need on väga tasakaalust väljas. viimane hot track'i äh, uuring näitas, et ainult kaks platvormi domineerivad turgu. üks nendest kontrollib kahte kolmandikku online broneeringutest viiskümmend protsenti hotelliomanikest ütlevad, et nad peavad leppima tingimustega, äh, mida nad muidu ei, millega nad muidu ei nõustuks vabatahtlikult ning seitsekümmend protsenti vaidlustest online reisi äh, platvormidest äh, ütlevad, et ei ole mingisugust õiglast kaebuste lahendamise mehhanismi, mida nüüd tooks uus määrus ning see tuleks kasuks väikestele ja mikroettevõtetele. mõned nendest ei suudagi ju ilma platvormideta ellu jääda. ning oht, et äh, kantakse väikeettevõte, mikroettevõte platvormi nimekirjast välja, tähendab seda, et nad peavad leppima nende tingimustega. selleks, et parandada määruse projekti teeks Hotrek kolm ettepanekut ning tooks ka välja ühe peamise põhimõtte. esiteks, ettevõtte kasutajad peavad, eh, et-, kasutajaettevõtted peavad suutma kontrollida omaenda brändi nime. Äh, hotelliomanikud äh, peaksid omama täielikku kontrolli oma intellektuaalomandi üle. platvormid ei saa kasutada hotelle, äh, hotellibrändi ilma nendepoolse konkreetse nõusolekuta, see peaks kehtima ka platvormidele, platvormide sõsarprogrammidele. Äh, äh, kasutajad, ettevõtted ehk siis hotellid peaksid saama äh, vabatahtlikult välja ennast arvata sõsarplatvormidest. samas juurdepääs andmetele, hotellidel peab olema juurdepääs andmetele, mida nad genereerivad suhted tarbija ja hotelli vahel ei peaks olema reguleeritud läbi platvormi pärast broneeringu tegemist. peale selle juurdepääs andmetele peaks aitama ka tarbijaid paremini teenindada. kolmandaks, kasutajast ettevõtte kontroll öö, äh, oma öö, äh, öö, äh, broneeringute üle näiteks ei lubata oma veebileheküljel hotellil äh, pakkuda eri, teistsuguseid tingimusi võrreldes platvormiga. selline asi peaks lõppema, see aitaks äh, olukorda äh, mitmekesistada ning see kord kehtib juba Euroopa Liidus ning see peaks laienema igale poole. ning üldpõhimõte veel, igasugused karistused ja sanktsioonid, mida kehtestatakse äh, e-, ettevõtetele, ähm, kaasa arvatud nimekirjast välja öö, äh, öö, äh, arvamine, peaks olema konkreetselt ka nimistus välja toodud, seega määrus peaks ka seda eraldi ütlema. daamid ja härrad, hotellindus oli üks esimesi sektoreid, mis kasutas sellist majanduslahendust äh, ning me loodame, et läbipaistvus ja õiglus jääb peale. me ootame koostööd teiega, et sajad ja tuhanded väikesed ja mikroettevõtted, mis järjest rohkem sõltuvad online-platvormidest, jääksid ellu. ning ärgem unustagem, et VKE-d on Euroopa majanduse selgroog. suur tänu tähelepanu eest! aitäh ja meie viimane kõneleja, proua Bermejo, Hispaania startupide ja mikro-VKE-de assotsiatsioonist, palun Right. Thank you very much uh,. Thank you for aitäh! suur tänu, et te kutsusite meid siia. on väga huvitav näha, kuidas seadusi tegelikult luuakse. esimene asi, millest ma soovisin rääkida, puudutab poliitilist konteksti. meie jaoks on Euroopas toimuv väljakutse. me tervitame digitaalse ühisturu ideed, uus loodav määrdu-, määrustik, eh, eh, see, seda luuakse hea tahte alusel, me tervitame seda, me soovime, et seda valdkonda reguleeritaks üle Euroopa ühtemoodi, see on oluline VKE-dele, aga samal ajal see uus määrustik ka koormab meid. eelmisel eh, me oleme väga mures olnud copyrighti ja, ja üldandmekaitse määruse üle, nüüd siis see määrustik. väga keeruline on hoida äh, Brüsseli arutelude pulsil näppu ning VKE-del on väga raske teada, mis täpselt toimub ning osaleda nendes aruteludes. meil ei ole neid ressursse, mis suurtel platvormidel, hotellidel, assotsiatsioonidel on. meil neid ressursse pole ning startup'id üksikult ei suuda ka ressursinappuse tõttu aruteludes osaleda. seega võtke arvesse ka tahtmatuid tagajärgi, soovimatuid tagajärgi. keskendutakse sageli ainult suurtele platvormidele. vahel määrustikus ei võeta arvesse mingisuguseid aspekte, mis võivad meile kahju teha me anname endast parima, aga see on väga keeruline nende erinevate määrustikega ning vahel liiguvad asjad meie jaoks liiga kiiresti. Startupide jaoks on ka väga oluline, et oleks stabiilne õigusraamistik, meil on vaja selgeid reegleid, et arendada edasi innovatsiooni. uued reeglid toovad kaasa õiguslikku ebakindlust nüüd see uus ettepanek, rääkisime mitmete startup juristidega, erinevate startup'ide esindajatega. ja üks asi, mida mulle öeldi, on see, et õigustiku enda üle väga palju ei äh, nuriseta, sest see on, on liiga kallis. ja nad ei jääks lihtsalt ellu, sest meie on väga piiratud ressursid. ühe määrustiku puhul oleks veel võimalik, aga kui neid on palju, siis on see võimatu. olukord ka muutub kogu aeg. reegleid tuleb järjest juurde ning olukord muutub järjest keerulisemaks. kui meil on näiteks üldandmekaitse määrus endale selgeks tehtud, siis on selge, et jah, see on tegelikult hea, aga kui me pidevalt peame kohanema uute reeglitega, siis muudab see olukorra meile keeruliseks. nüüd teema enda juurde. selle uue määruse reguleerimisala on meie jaoks natukene liiga ulatuslik. meie oleme siin nagu kaitstud pool. me, meie oleme see nõrgem pool Äh, võrreldes näiteks Apple'iga, kellele ka äh, samad reeglid kehtivad, seega ei saa kõiki ühte patta panna. näiteks kui me räägime äh, rakenduste väljatöötajatega, siis on hea, kui nad on natukene rohkem öö, kaitstud, kui see rakendus on App Store'ist maha võetud mingil põhjusel kui, kui selline asi juhtub, siis see võib olla katastroof äh, mõne äpi jaoks. näiteks äh, on Hispaanias platvorm, mis toob patsiendid kokku äh, hambaarstidega või veterinaarid koduloomade omanikega ja eesmärk on ju öö, kaasata võimalikult palju ettevõtjaid, ressursse neil palju ei ole. ja, ja jõudude tasakaal selliste suhete puhul öö, läheb täiesti nihkesse, sest alati on tugevamas positsioonis need suured platvormid ja väikesed platvormid kannatavad. siis läbipaistvus. meie arvates on paindlikkus väga oluline, et me pahasoovijatlikke osapoolte eest suudaksime ennast kaitsta. paljud ettevõtete omanikud öö, kaasavad pahaloomulisi inimesi, et nad annaksid näiteks halbu öö, hinnanguid nii meil peab aga olema võimalus tagada, et see äh, edetabeli koostamine oleks võimalikult usaldusväärne, sest tarbijad, kes lähevad platvormile ja nad avastavad, et see edetabel ei ole usaldusväärne ja need reitingud ei ole mõistlikud, tulenevalt pahasoovilikest inimestest pole sellel kasu, sellest platvormist kasu ei ettevõtjatel ega tarbijatel seetõttu me palu-, paluksime paindlikkust, et läbipaistvuse tõttu me ei peaks liiga palju avaldama oma andmeid, mida saavad pahasoovilikud inimesed ära kasutada. siis me ei mõista artiklit seitse, see on väga segane, eriti punkt kaks B. me ei saa aru, kas me peaksime kas näiteks tarkvaraarendajad peavad platvormile siis teada andma, milliseid andmeid meid, me tarbijatelt oleme saanud, mida siin täpselt silmas peetakse? aitäh, ma olen juba oma ajast üle läinud. suur tänu oma seisukohtade tutvustamise eest. nüüd annaksin sõna saadikutele ning esimesena Kristel Schaldemose kes on Euroopa Parlamendi raportöör. aitäh ettekannete eest. alustuseks tahaksin tervitada komisjoni ettepanekut, see on väga hea, et selline asi tehti. ma ootan väga edasist tööd sellega, võib-olla tuleks seda natukene muuta, parandada veidi. aga eks näe, mis lõpus saab tuleb ka tunnistada, et ma ei ole veel otsustanud, milliseid osasid siin muuta tuleks, seega ma kuulasin teid tähelepanelikult selleks, et mõista, mida me saaksime veel ära teha, millised on probleemid ja kus süsteem toimib hästi. mul on ka paar küsimust. kõigepealt härra Praesile Google'ist. Te ütlesite, et ei ole väga rahul kollektiivhagide üle. ma olen natuke üllatunud sellest, ma arvasin, et USA on äh, selliste süsteemide puhul esikohal maailmas, vahest selgitate, kas on mingisugused aspektid USA-s, mida me saaksime paremini mõista, äh, mida me saaksime, millest me saaksime õppida, et meie süsteem toimiks paremini, siis e-Bay'le. väga huvitav oli teie ettekanne ma olen jälginud teie süsteemi muutust nii tarbijalt tarbijale kui ettevõttelt tarbijale kauplemises. kas te olete hak-, kavatsete tulevikus ka ise midagi tootma hakata, kas seda võib ka oodata, kui te juba seda teinud ei ole? ning kui te seda kavatsete teha, siis millised muutused toob see kaasa teie Äh, tarbijatele ja ettevõtetele, kes oma kaupa teie leheküljel müüvad. siis booking.com. suurem osa siin saalis olevaid inimesi on vist teie teenust kasutanud, mina olen ka. minu viieteistaastane poeg küsis minult hiljuti, me ei rääkinud sellest õigusaktist, aga ta küsis minult ema. kas on tõsi see, et kui mina praegusel hetkel vaatan siit leheküljelt seda hotelli, kas tõesti nii palju inimesi samal ajal vaatab seda hotelli? mina ütlesin, et jah, ma ei tea, aga väga hea, et sa kritiseerid, sest see ei pruugi üldse tõde olla. ja kuna Hotrek ka mainis seda, siis ma tahaksingi teada, kuidas see süsteem täpselt toimib. Te ütlesite ka, et teil on väga head suhted oma tarbijatega Äh, nii ettevõtete kui äh, tarb-, äh, kui tavatarbijatega. kas te arvate, et kui hotellid, külalistemajad, kui nad otsustaksid, e-, e-, nad ei nõustu teie tingimustega, siis kas nad saavad lahkuda või te arvate, et eh, teil on selline monopol ja nad on sunnitud teie platvormi juurde jääma? kuigi nad võib-olla ei sooviks. ma lihtsalt eh, siiralt küsin seda teilt. ja kui teil on vaidlused mõned oma tarbijatega, mitte inimeste, vaid hotellidega, siis mis selle tulemus võib olla, kas nad saavad madalama rankingu, kui tüli ei lahene või kuidas see täpselt teil toimub? siis Hispaania assotsiatsioonile ma mõistan teie muret, võib tõesti keeruline olla jälgida, mida me siin Brüsselis teeme, aga mul on teile lihtsalt üks nõuanne Äh, hoidke ühendust oma Hispaania saadikutega, nendega on võib-olla lihtsam ühendust hoida ja nemad saavad teid vast aidata, kui teil on muresid. aga loodetavasti praegusel juhul suu-, saavutame me õigusakti, mis läbi isegi VKE-d saavad siseneda turule, ilma et nad kar-, peaksid kartma, et mõni äh, suurettevõte neid kur-, äh, ära kasutab. meile kõigile platvormid meeldivad, me kasutame neid, aga me soovime ju nende toimimises ka tasakaalu ning loodetavasti see uus õigusakt seda ka saavutab. ennem sõna äraandmist tahaksin ma teile kõigile ja võib-olla ka teistele inimestele siin saalis, kes äh, ettekandeid ei saanud teha, tahaksin teile öelda, et ma ei saa äh, teie kõigiga kohtuda, aga palun saatke mulle oma ettepanekud. kuidas te arvate, et äh, seda äh, eelnõud saaks parandada, ma ei saa lubada, et ma kõiki neid arvesse võtan, aga ma kindlasti vaatan nad kõik läbi, seega saatke oma mõtted mulle edasi. aga ma pean tunnistama, et võimalik, et ma olen pigem väikeettevõtete poolel. ja Äh, suurte platvormide puhul ei saa ma päris tasakaalustatult äh, äh, töötada. jah, te teete head tööd ja teil läheb hästi, aga, aga tuleb saavutada ka parem tasakaal väikeettevõtetega. aitäh! suur tänu, Marko Sulu! Sì, grazie. Prima di tutto uh, ringrazio uh, i, i relatori. Aitäh! Tahaksin tänada kõnelejaid on üks valdkond, äh, mille erinevad aspektid on üsna keerulised, seda ma räägin kasutajana, kes alati peab silmas ka tarbijate õigusi. sageli on saavutatud siin ettevõtete poolt monopoolne seisund ja see on eriti ohtlik. meie omalt poolt ju koostame uusi õigusakte ning eesmärk on ju, et äh, uued reeglid oleks vastuvõetavad, teoreetiliselt nad seda sageli ka on, aga praktikas toovad kaasa nad eriti väikeettevõtetele suure lisakoorma. Äh, Neid õigusaktid peaksid olema paremini ja kiiremini kohaldatavad seega ma paluksin, et te kõik annaksite teada oma muredest, probleemidest. sooviksin ka teada teie seisukohti läbipaistvuse küsimuses näiteks kontroll omaenda andmete üle. et te saate nendega ise tegutseda, mitte ei anta neid platvormidele. sest seeläbi võivad jällegi kaotada väikeõtted ning me räägime siin ka tarbijakaitsest. Evelyn Kehvar, palun aa, teil ei ole küsimust, olgu. siis on ka mul endal küsimus. see ei puuduta mingit konkreetset isikut teie seast, aga võib-olla teil kõigil on selle kohta teatud mõtteid. mis puudutab äh, ettevõtete vahelisi ja on-, online platvorme, siis on endiselt väga palju ebaselgust selle koha pealt, et äh, kuidas need asjad käivad ja selgitan ennast mõningate näidetega näiteks äh, küsisin Bookingu käest, et kas on võimalik maksta selle eest, et rankingus tõusta, siis ma ei saanud sellele vastust, ma pidin seda küsimust kolm-neli korda kordama ja lõpuks nad ütlesid, et jah, see tõesti on võimalik. nii et äh, miks siis mitte koheselt äh, äh, tunnistada, et on võimalik raha eest endast rankingus kõrgemale osta. Äh, see on üks näide sellest ebaselgusest ja sama Äh, Hot Tracksi inimene ütleb, et nemad tahavad ligipääsu andmetele, äh, mis puudutab platvorme, aga mina olen juba ise kogenud seda, et äh, ma tegin oma hotelli broneeringu platvormi kaudu ja see hotell, mille ma broneerisin, selle platvormi kaudu küsis mu käest, et kas ma sooviksin saada kõrgendust te, teenuse kõrgendust ja selgub, et teil ühesõnaga on need andmed olemas minu kohta. see toob jällegi veidi ebaselgust. mõningaid neid teemasid on võimalik äh, väga lihtsalt lahendada, nüüd on asjad väga selged, et kui äh, sa otsid midagi Google'is, siis äh, seal on selgelt välja toodud, et osad otsingu tulemused on nagu reklaam ja see teeb ka tarbijale asja selgeks. aga kahju on sellest, et need selgitused äh, tulevad alles pärast seda, kui on kaevatud nende asjade üle ja ma arvan, et eh, see on ettevõtete enda huvides, et sellist selgust eh, kõigile saavutada. see oli see minu eh, probleem seoses ebaselgusega. näen, et Julia Reeda just sisenes saali. kas, Julia, sul on küsimus? jah, hetke pärast. sellisel juhul annaksin sõna tagasi jälle panelistidele ja võib-olla teil kõigil on mingisuguseid äh, vastuseid nendele küsimustele, mis siin tõusetusid? Well, thank you very much uh.... suur aitäh. see küsimus, mis äh, puudutas mind, äh, kollektiivset kaebamisvõimalust, mina olen Ameerikas haritud jurist ja võin veidi rääkida sellest äh, kollektiivjagi küsimuse koha pealt äh, äh, tsiviilmenetluse käigus on äh, võimalik, et indiviid, kelle suhtes on midagi valesti tehtud, saab esitada kaebuse mitte ainult oma nimel, vaid kõigi teiste nii-öelda tema klassi inimeste nimel, keda on kellega on valesti käitunud, näiteks, et olete ostnud vigase auto ja tegelikult on tuhandeid teisi, kes on ka selle sama veaga auto saanud, siis saate te pöörduda, äh, öelda, et mina ja ka tuhanded teised inimesed äh, on äh, meie õigusi niimoodi rikutud ja me tahaksime selle ühe menetluse kaudu kõik hüvituse saada. üks asi, mida Ameerika kohtud väga tõsiselt uurivad juhtumi alguses, on küsimus, et kas see eh, esindaja sellest eh, grupist tegelikult ka esindab kogu seda nii-öelda klassi, et kas eh, tal on täpselt samasugune kaebus nagu kõigil teistel või on seal neil mingi eriline enda isiklik huvi, mis muudaks nad mitte kõige paremaks isikuks, kes selle kaebuse esitada saab ja samadel alustel Ameerika kohus Äh, uuriks ka seda küsimust, mis meil on siin. mis puudutab äh, Google'i otsingut äh, konkreetselt, siis kui debatt käib selle üle, et milline ranking või milline koht selle edetabelis on konkreetsel ettevõtete grupil ja kui nad väidavad, et see ranking ei ole piisavalt kõrge, siis väide on ju see, et on keegi selline teine, kelle ranking on kõrgem ja üldiselt need inimesed, kelle ranking on kõrgem, ei kaeba ehk siis äh, kui sekkumise tulemuseks võib olla see, et äh, kas äh, otseselt siis muudetakse seda rankingut või antakse rohkem läbipaistvust, millel võib olla teisene mõju sellele, et kus on, kes on edetabelis millisel kohal, siis äh, on küsimus, et kas need kaebused esitatakse piisavalt äh, laia äh, grupi nimel meie edetabelisüsteemis. Äh, võib juhtuda, et need grupid, keda, kes niimoodi kaebavad, neid võib-olla rahastab äh, või organiseerib selline grupeering, kelle huvides ei ole meie kasutajate laiemad huvid. ja nüüd see variant, et kas saab raha eest endale edetabelis kõrgemat kohta osta. suur aitäh selle märkuse eest, mida te tegite, proua esimees, et Google väga hoolikalt märgistab kõik äh, sellised äh, tulemused meie otsingumootoris, äh, mille eest on makstud ja seal on kirjas, et tegemist on reklaamiga ja ma hea meelega kinnitan seda, et kui te ei näe seal seda märgistust, et tegemist on reklaamiga, Google'i otsingus, siis ei ole Google selle eest mingit raha võtnud äh, ja see edetabeli koht on tulnud puhtalt äh, selle järele, järgi, kuidas meie hindame selle tulemuse kvaliteeti tarbijat silmas pidades. kõigepealt aitäh Pärnu Saldemaade küsimuse eest. eBay ei ole seotud äh, toodete tootmise või levitamisega nende toodete puhul, mida seal platvormil müüakse. me põhimõtteliselt, et loome selle tehnoloogia, mis ühendab müüjaid ja ostjaid. nii et me ei ole kuidagi seotud äh, tootmise või jaotusega. meil ei ole mingeid täideviimise teenuseid ja me ei teosta ka mingisuguseid vahemakseid. nii et see on lihtsalt äh, tehnoloogia, mis võimaldab ostjatel ja müüjatel omavahel kokku tulla see ligipääs andmetele, see küsimus, mis on tõusetunud äh, paar korda, olen nõus äh, Peteri hinnanguga, et me peaksime rääkima rohkem pigem äh, strateegilise analüütilise materjali vahetamist sisemiselt. see on praktika, mis meil on, me oleme kasutanud, jaganud oma ärikasutajatega selliseid andmeid, mis võimaldaks neil rohkem müüa meie platvormi kaudu olla edukamad ja siin me näeme, et äh, meie huvid on täiesti vastavuses meie ärikasutajatega, et kui meil on kasulikku informatsiooni, mis aitaks meil, neil olla edukamad ja müüa rohkem, siis on alati meie huvides neid andmeid jagada, aga me ei äh, tahaks äh, mingisuguseid väga laialdasi andmeligipääsu põhimõtteid paika panna, sest et nendest lõppkokkuvõttes ei pruugi olla ärikasutajatele erilist kasu. edetabeli läbipaistvus, meie ärimudel on väga sarnane sellele, mida on siin ka varem mainitud, ehk siis ka meie puhul äh, kasutajad võivad äh, osta endale edumaad nendes nimekirjades, aga siis on selgelt ära märgistatud, et et selle eest on makstud, tasu eest võib siis äh, see vaste tulla otsingus kõrgemal kohal ja mis puudutab edetabeli läbipaistvust, siis otsingu parameetrid on tulemuste leheküljel selgelt ära toodud, et mis asjad võeti arvesse, hind, selle toote asukoht, ligi ja hinnangud, mis on antud müüjale ja nii edasi, aga nende eh, parameetrite eh, suhteline kaalumine, seda ei öeldud välja, sest et eh, muidu võidakse hakata seda vääriti ära kasutama. aga see tulemus on see, et algoritm tavaliselt annab inimestele kõige paremat vastet ja tarbijad on sellega olnud rahul ja, aga selleks, et äh, halvad osapooled ei hakkaks seda süsteemi petma, on vaja siiski, et teatud detailid jääksid konfidentsiaalseks. I have noted three points from Mrs Schaldemose and one kolm märkust proua äh, Saldemoselt, üks proua Van Bosseltit ja ma arvan, et Hotrek vastas äh, ühele küsimusele juba ära teie viieteistaastane, ta-, talle võite öelda, et need põhinevad tegelikel arvudel. meil ei ole mingit äh, suvalist numbrigeneraatorit, kes äh, sinna midagi kirjutaks, need on tegelikud andmed, need on kas siis inimesed, kes hetkel äh, vaatavad sedasama asutust või on kahekümne nelja tunni jooksul teinud broneeringu äh, see tähendab see, et täna broneeritud, sest et on ju vahet, kas see on, inimene asub Austraalias või Californias ja ka see tubade arv, mis on veel meie leheküljel alles. meil on poolteist miljonit broneeringut päevas ehk siis umbes tuhat broneeringut minutis. nii et see annab teatava koguse või andmemahu, mis võimaldab meil seda analüütikat läbi viia ja see põhjus, miks me seda teeme, on, et mõnikord võib juhtuda, te vaatate pühapäeval meie veebileheküljele, mõtlen selle, ütlen, arvate, et mõtlen sellele veel päeva, aga kui nad tagasi lähevad, siis see on välja müüdud või hind on kõrgemaks läinud. teine märkus, mis puudutas äh, äh turujõudu ja monopolide ohtu. esiteks kordaksin, et äh, vaadates kogu majutusturgu äh,, internetiplatvormides, platvormid, millest meie oleme üks, moodustavad umbes veerandi nendest, need kolm ne, neljandikku broneeringutest tuleb mujalt, erinevatest kanalitest, see on väga äh, konkurentsitihe maastik. kui me vaatame ainult seda interneti osa, et teie küsimus oli, et kui te olete väike äh, bread and breakfast, siis kas teil on realistlik võimalus konkureerida ja siis, et teiseks, et kui teil oleks, on see realistlik võimalus, et kas te, nad siis endiselt jäävad booking'u klientideks? lõppu, esiteks ma ütleksin, et lõppkokkuvõttes on tegemist äriotsusega, te tahate oma toad täita ja kui te äh, suudate saavutada selle öö, äh, kindlalt, kulutõhusalt, õiglaselt booking'u kaudu, siis ilmselt te jääte booking'u juurde. Te võib-olla ei taha äh, kõiki mune ühte korvi panna ja kasutada rohkem kanaleid selle jaoks, aga üks osa on siin veel vaadata realistlikult seda, kuidas internetiturundus ja internetiotsingud töötavad, võib-olla ma kõlan siin veidi drastiliselt, aga vastus on, et kas teil väikse äh, külalistemaja on mingit realistlikku võimalust äh, tulla otse booking usse ja võistelda ülemaailmsete kettidega, see oleks väga keeruline, aga see on dokument tagasi selle juurde, millist edu pakuvad minu, meie sarnased platvormid, sest et kui te äh, tahate ise internetis eraldi olla, siis teil on vaja enne ette maksta, teatud kulud on sellega seotud ja teil ei ole mingit garantiid, te ei saa usaldada seda, et inimesed, kes äh, sinna peale klikivad, tegelikult ka broneerivad äh, meiega, et teil ei ole mingisuguseid äh, kulusid ette ja ainult siis, kui keegi tegelikult ka teostab broneeringu, siis me saadame teile arve. ja see äh, efektiivne kasutusmäär on viisteist protsenti null protsendi riskiga. küsimus, et kas me karistame oma äripartnereid, kui nad kaebavad, me ei tee seda. me võtame asutused nimekirjast välja ainult siis, kui rikutakse kasutustingimusi. tavaliselt on tegemist väga tõsiste juhtumitega, aga see ei ole meie esimene samm. esimene samm on alustada dialoogi. Äh, nagu ma ütlesin, meil on peaaegu neli tuhat inimest, kes äh, suhtlevad igapäevaselt äh, majutusasutustega, meie partneritega, kes üritavad siis ka lahendusi leida, mõnikord on tegemist vääritimõistmisega, mõnikord on tegemist mingi veaga aga ei ole mitte mingisugust äh, mehhanismi siin ja meil on tegelikult ka muid prioriteete kui majutusasutuste karistamine. me tahame edasi kasvada, tahame äh, näidata nii võimalikult mitmekesist ja suurt portfelli kui vähegi võimalik, nii et meie huvides ei ole kuidagi majutusasutusi nimekirjast välja võtta või neid karistada, me tahame pigem oma äri laiendada koos nende partneritega. ja lühidalt, äh, proua esimees, see, mida te rääkisite äh, Äh, ebaselgusest, et kas äh, majutusasutused saavad äh, oma kohta edetabelis rahaga tõsta, esiteks me kõik oleme õppimisprotsessis, ütlen seda päris ausalt, me üritame mõista, uus, uute ideedega välja tulla, asju parandada ja muuta ja teiseks ei ole asjad nii mustvalged. vastus küsimusele, et kas on võimalik edetabelis raha eest kõrgemat kohta saada, mina ütleksin, et ei Eh, vähemalt mitte garanteeritult. kas meil on mingid kavad lisaturunduse jaoks, kus saab ajutiselt eh, eh, veidi raha maksta ja siis edetabelis tõusta, aga see on meie leheküljel ära märgistatud. seal on bänner promoted, nii nagu on nagu ka Google'is, Amazonis ja nii edasi. ja seal on ära mainitud, et kõrgem komisjonitasu on osa sellest ja viimane punkt, mis puudutab ligipääsu andmetele esiteks, keegi ei ole tarbija omanik, mina ei taha olla äh, Bookingu, eBay, Accori või kellegi teise omanduses, ma tahan teha omaenda otsused, kui ma broneerin otse hotelliga ja teid ehk üllatab, et ma te seda mõnikord teen, sest et on nišihotellid, kes võib-olla ei peagi olema üldse Bookingus, sest et nende broneeringud tehakse otse juba praegu on näiteks nad järgmine aasta kuuskümmend protsenti välja müüdud, see sobib neile suurepäraselt ja olen ka ise sellistes äh, tubasid otse broneerinud, nii et äh, keegi ei ole tarbija omanik. teiseks jah, mina olen ka saanud telefonikõnesid, Whatsapp teateid hotellidelt, kes ei paku mitte ainult lisateenuseid, vaid äh, soovivad, et ma tühistaksin oma broneeringu booking.com'il ja book-, broneeriksin otse veidi parema hinna eest, kas selline asi on õiglane, seda hinnake ise pärast seda, kui me oleme sellesse klienti investeerinud. ja viimaseks Äh, ja siis ma lõpetan, aga siin oli rida punkte, mis puudutasid mind otseselt, seetõttu läks mul veidi rohkem aega. andmete jagamise kohta on privaatsuspiirangud, on andmeturbepiirangud, me leiame, et meie süsteemid on turvalisemad kui enamikul meie äripartneritel, nii et äh, äh me selleks, et ei oleks probleeme, tegeleme me selle küsimusega edasi, äh, on siin ka tarbijale informeerimise, teenuse pakkumise eh, variant, me vastame standardküsimustele viie minuti jooksul näiteks, et kas parkimiskohad on olemas, kas ma saan muuta oma sisseregistreerimise aega, nii et ma arvan, et kliendikesksuse seisukohalt ja saame me selle ülesandega hakkama ja loomulikult on ka ärihuvid. me ei taha, et eh, oleks niimoodi, et inimesed leiavad mingi majutuskoha äh, booking us ja siis äh, neid hakatakse julgustama, et nad sealtkaudu oma broneeringu tühistaksid. loodetavasti vastasin nüüd kõikidele märkustele, aitäh. Chairman, thank you very much. I will maybe start by uh, responding. aitäh. alustuseks vastaksin oma kolleegile see turgude küsimus, esiteks. me usume, et tegemist on äh, oligopoliga või monopoliga, nagu öeldi, ja hetkel, nagu ma ütlesin, kaks äh, äh, platvormi ja üle kahesaja tuhande asutuse. see on laienev turg, interneti broneeringud, äh, minu kolleeg räägib siin kahekümne viiest protsendist, aga see osa kasvab väga suurel määral, kuus protsenti viimase nelja aasta jooksul näiteks. üks asi, mida on oluline öelda, kui me vaatame neid seda olukorda, siis leiame, et olukord ei ole õiglane ja e, kui me vaatame seda nii-öelda e, free riding'u küsimust, e, minu kolleeg Booking.com'ist räägib sellest, et inimesed vaatavad Booking.com'ist selle asutuse üle ja siis lähevad selle hotelli veebileheküljele, et teostada broneering. on oluline öelda, et Saksamaa kartelliamet tegi taotluse ja Booking.com ei suutnud tõestada, et sellel on negatiivsed tagajärjed. ja ka konkurentsi peadirektoraat ja Euroopa konkurentsivõrgustik äh, aasta kaks tuhat seitseteist aprillis äh, teostas äh, sellise uurimise ja ei leidnud, et platvormide oleks olnud mingisugust negatiivset mõju, kaasa arvatud Prantsusmaal ja Saksamaal, kus see keeld oli juba paika pandud, nii et väga oluline on, et väiksed ettevõtted suudaksid oma vabaduse tagasi saada ja kui ma rääkisin brändidest, mis on äärmiselt oluline, siis ma tean äh, seda, kuivõrd keerukas on see, kuidas suunatakse internetis liiklust äh, ja kui teil ei ole oma brändi või kaubamärgi üle kontrolli, siis see on äärmiselt keeruline, kui te tahate pidada väikest ettevõtet, et äh, endiselt oleks võimalik teostada otsebroneeringut. see ei ole võimalik, kui minu kolleeg siin räägib otsebroneeringust, siis ma olen jah, temaga täiesti nõus, et ja ütlen, et kui me tahame otsebroneeringut, siis me peame võimaldama väikeettevõttel, väiksel hotellil äh, teistsuguseid tingimusi lubada, see oleks selle jaoks ainuke võimalus. üks märkus, äh, vastastikususe küsimus. hetkel näiteks kui selline platvorm nagu Booking.com kasutab mingit, mingi hotelli kaubamärki, siis hotell samal ajal ei tohi Booking.com'i kaubamärki kasutada, mis on minu arvates kummaline. ja teine asi, mis on väga oluline, eh, mis tähendab parite-, mis puudutab pariteeti täna, kui eh, on, on selline, et kui te võimaldate selle toa broneerimisplatvormi kaudu, siis te ise peate samu tingimusi võimaldama. eile ma avastasin, et Booking.com'il on võimalus hinda vähendada kuni komisjonitasud tasemeni. mina isiklikult arvan, et see ei ole õiglane praktika. kui te surute oma partneritele pariteeti peale, pariteetklausleid, äh, teades, milline on nende platvormide turustamise äh, võim, see on see põhjus, miks äh, hotellid on seal Booking.com'is selle jõu tõttu ja nad oleksid seal isegi siis, kui need pariteetklauslid ära keelatakse. seda on konkurentsi peadirektorat suutnud tõestada, nii et ma arvan, et see on väga oluline punkt. ja teiseks, räägiti siin eh, edetabeli kohtadest ja rankingust, eh, kui eh, kasutaja ja ettevõte investeerib edetabelisse rohkem, siis ei ole selgust selles tulemuses ja see on, tuleb selgeks saada ja seetõttu me tahaksime, et määrataks algoritmi ametnik, kes suudaks selgelt välja tuua selle, kuidas see rankingu küsimus toimib see peaks olema läbipaistev, see peab olema läbipaistev ettevõtetele ja teisena peab see olema läbipaistev ka tarbija jaoks, kes hetkel ei tea äh, selle, kui ta neid tulemusi näeb, kas on makstud selle edetabelise koha eest või mitte. andmed äh, äh vastuseks äh, proua Mbossultele hetkel, kui äh, tehakse tehing platvormi kaudu, siis see email, mis läheb hotellidele, ei ole nagu täielik email, kus on inimese nimi olemas, ehk siis ei ole tegemist otsekontaktiga. ja me leiame, et äh, on kliendi nimi, äh, selle peaks edastama siiski hotellile, esiteks selleks, et klienti paremini teenindada ja teiseks selleks, et äh, paremini teostada innovatsiooni ja vastata kõigile nõudlustele Äh, need olid minupoolsed peamised märkused ja lõpetuseks äh, kaebustega toimetulek. hetkel me leiame, et äh, süsteem ei ole praegu õiglane. oleme näinud, et väga väiksed, paljud väiksed ettevõtted arvatakse nimekirjast välja, nad ei saa kontakti Booking.com-iga. meil on vaja paremat süsteemi kaebuste puhul, artikkel üheksa, kus me leiame, et ei ole konkreetseid kriteeriume kaebuste puhul need peaks olema, nii et olukord oleks läbipaistvam. isegi siis, kui leitakse, et ei ole väga palju kaebusi, nii nagu on väidetud, nii et selline asi eh, peaks aset leidma, see on oluline punkt lisaks eh, karistustele artikkel kolm üks C ja artikkel neli. aitäh ja vabandust, lõpetuseks veel leiame, et eh, välja pakutud on, et kolme, iga kolme aasta tagant toimub ülevaatamine, meie leiame, et arvestades, kui kiiresti see turg äh, areneb, peaksime me määruse ja asjade seisu üle vaatama iga kahe aasta tagant, aitäh. Thank you very much, I just took over for uh, madam chair. aitäh, äh, äh, proua esimees tuleb tagasi umbes kümne minuti pärast, seni juhin mina. proua Bermejo, kas te soovite ka sõna võtta? jah, aitäh, esiteks aitäh teie sõnade eest, mis te ütlesite varem, üritame teha rohkem, et parlamendisaadikuteni jõudma, jõuda ja konkreetsed muudatused, mille mina välja pakuksin, kolm asja, üks kohaldusala piiramine ja arusaamine, et olukord ei ole suurte ja väikeste jaoks sama. nii et ei saa eeldada, et kõik platvormid on suured ja kõik ärikasutajad, kes neid platvorme kasutavad, on väiksed ja teiseks tagajärjed, mõnikord väiksed platvormid ei ole vastavuses kogu määrusega, sest et nad ei ole selleks võimelised, neil ei ole selleks lihtsalt vahendeid. nii et äh, karistus äh, peaks olema väikse platvormi puhul väiksem. ja teiseks, oluline on äh, saavutada paindlikkust, et muuta seda, kuidas äh, ranking töötab, kui te, te peate panema oma kasutaja tingimustesse, et kuidas see edetabel töötab Äh, aga siis viisteist, kui te viisteist päeva ette peate teavitama iga kord, kui äh, te seda edetabelit muudate, siis teil ei ole seda paindlikkust, et õppida ja ennetada halbade tegijate halba käitumist, nii et paindlikkus on oluline. ja kolmandaks, artikkel seitse äh, punkt kaks B, meie leiame, et see tuleks oluliselt selgemaks muuta, see on praegu väga segane. suur aitäh, härra Stenk, palun. Yes, thank you in response to a few issues. aitäh Äh, vastuseks äh, äh, sellele, mis siin on räägitud, esiteks kohtumenetlus, ma istun siin Ameerika juristi kõrval ja saan aru teie ärevusest nende tehingutega, aga nüüd te olete näinud, et siin on asjad teistmoodi, see ei puuduta seda, et paar kasutajat omavahel kokku tulevad ja Google'it raha välja pressivad, aga selle äh, hagi tulemus oleks nagu see, et et platvorm oma poliitikat korda saaks et ta oleks vastavuses selle määruse artiklitega, mitte ei puuduta see nii-öelda äh, üksikuid äh, tehinguid äh, ärikasutajate ja otsimootori vahel. see on ainult selline jõustamismehhanism nii-öelda. ja selle kohtumenetluse tagajärjeks oleks lihtsalt see, et kui te ei vasta artiklile viis 5 siis te peate tagama, et te pärast seda sellele artiklile vastama hakkaksite. Äh, artikkel viis ütleb üsna selgelt välja, millised on eesmärgid, millist tüüpi äh, läbipaistvust eeldatakse selleks, et äh, viis kolme tingimustele vastata. eBay esindaja viitas regulatiivraamistikule laiemalt, olen teiega loomulikult nõus, et meil on vaja üleüldiselt ärisõbralikku raamistikku Äh, äh, see ei ole see ainuke ettepanek siin, see on platvormi ettepanek, aga loodetavasti kogu äh, see dokument ja kõik see, mida me siin Brüsselis teeme, selle tulemuseks on see, et digitaalne ühisturg saab reaalsuseks ja et ettevõtetel on lihtsam piiriüleselt tegutseda. ma ei tahaks, et Euroopa ettevõtted sõltuvad ainult platvormidest, mulle meeldivad platvormid, kui või võimaldajad, aga tahaksime siiski, et oleks rohkem valikut, et kas kasutada platvormi või näiteks otseselt suhelda. viitasite ka platvormide mitmekesisusele, mis meie äh, kohaldamisalas on, aga teemad on siiski väga ühised ja teemaülesed, sest et kõik äh, äh, turu koha, turustamiskohad, nende ühine on see, et Nad on internetis, aga iga kord, kui tekib mingi probleem, kui on oht, et nimekirjast arvatakse välja, kui on mingi edetabelimehhanismi küsimus, kui andmed mängivad oma rolli, siis need äh, probleemid, mis tõusetuvad, on väga sarnased, aga väga detailseks ei saa siin minna, see on põhimõttepõhine. me paneme paika nii-öelda sellised äh, kaine mõistuse põhimõtted, millest äh, iga platvorm peaks kinni pidama. ja need on pandud siia niimoodi äh, vastuseks Hispaania kolleegile siin, et isegi väiksed platvormid meie arvates, neil ei tohiks olla raskusi äh, ki, äh, reeglitest kinnipidamisega, me ei räägi siin mingist GDPR-i sarnasest äh, äh, vastamisest, vaid väga üldised põhimõtted. väga, näiteks tooge selgelt ja läbipaistvalt välja mängureeglid. üks veidi keerulisem pro-, säte on äh, võib-olla see erand VKE-dele, aga selleks, et äh, Äh, äripartneritega suhelda, siis äh, see on kaine mõistuse põhine, sest et me ei nõua, et äh, kõik need, me ei väida, et kõik platvormid seitse tuhat Euroopas nende ülesannetega hakkama ei saa. on ka väga häid platvorme ja kasvav platvorm ilmselt võiks ka ennetada seda, et ei hakata tegema neid vigu, mida teised on juba teinud oma teel, sest olen rääkinud suuremate platvormidega ja nemad on öelnud, et kahjuks jah, sellised asjad võivad juhtuda, sest et me ei ole pööranud kasvu ajal nendele asjadele piisavalt palju tähelepanu, oleme keskendunud äh, liiga palju klientidele ja meil on lojaalsed äh, kliendid, aga me oleme ärikasutajad veidi äh, nagu kahe silma vahele jätnud. ja ei ole ju mitte ainult suured platvormid ja väiksed kasutajad, seetõttu ei ole siin ka mingisuguseid üldiseid lävendeid paika pandud oma uuringu käigus me leidsime, et platvormid paljudes majanduse erinevates segmentides võivad kiiresti jõuda olukorda, kui nad äh, satuvad nagu väravavahtideks äh, konkreetsetel turgudel. Äh, asi ei ole selles, et suured platvormid oleksid kohutavad, mida nad ju ei ole, või, ja ei ole ka väiksemad platvormid täiesti süütud siin kuna me oleme oma ärikasutajatel palunud uuringute käigus ära märkida platvormid, kellega nad on koostööd teinud ja probleemidesse sattunud, siis me saime väga palju erinevaid platvorme seal vastuseks. ja seal oli palju näiteid väikestest platvormidest, kus on alla kahesaja töötaja, kes oleks eh, nagu internetivälises eh, offline majanduses väikeettevõtted. Neil võib olla miljoneid kasutajaid, need on sektorid nagu näiteks eh, rakenduste poed, lisaks sellele suurte, nendele suurtele, mida tuntakse, peamine platvorm, mis müüb käekellasid, müüb veini, õlut, kunstiteoseid ja nii edasi, nii et tihtipeale on tegemist paari töötajaga, kellel on miljoneid kasutajaid ja see turusegment, kellad, õlu, vein ja nii edasi, äärmiselt oluline on neil loomulikult jõuda teatud kliendisegmentideni. nii et need traditsioonilised eristused, suur ja väike, need on, muutuvad siin hägusaks, aga sellele vastuseks oleme me oma reeglid koostanud selliselt, et nendest oleks lihtne kinni pidada. ja see on ka põhjus, miks me ei ole hakanud siia määrusesse liiga palju panema. Hotraki esindaja esitas veel lisasoove ja paljud teised on loomulikult seda ka viimase kahe aasta jooksul teinud. me meelega otsustasime keskenduda tuumküsimustele siin ja siis äh, äh, kaasregulatiivses äh, ülesande püstitusega edasi teha, ütleme, et näiteks need on põhireeglid ja siis näiteks paneme paika käitumisjuhised konkreetse äh, segmendi puhul, äh, kus pannakse paika siis tööstuse poolt suuremad eesmärgid konkreetsete segmentide puhul ja loomulikult on siis ka ülevaatamise klausel, mis äh, tegeleb teemadega, mis võib-olla aja jooksul tõusetuvad ja on olulised. ja lõpetuseks teie küsisite ka teatud küsimusi selguse saavutamiseks, aga see paneb nagu kogu ettepaneku, toob kokku. Äh, eesmärgiks on äh, anda rohkem selgust mängureeglite kohta. meie ettepanekuga me ei muuda mängureegleid, me ei äh, Äh, võimalda ligipääsu, me ei keela ligipääsu, lihtsalt ütleme, et äh, kallid platvormid, suured või väiksed, äh, tooge väga selgelt välja see, kuidas te ettevõtlus äriklientidega käib ja siis pidage nendest reeglitest ka kinni, see on selle eesmärk. aitäh, mul on endal ka paar küsimust, kuna meil on aega, siis ma esitan need. ennekõike tahan ma küsida Booking.com esindajalt seda on võib-olla kõige kergem mõista, seda platvormi, sest me kõik kasutame seda. ma tahaksin küsida, mida tähendab ausad tingimused ettevõtjate poole pealt? mina leian, et on õiglane, et ettevõtja peab maksma viisteist protsenti teenitud äh, tulust äh, või saadud käibest platvormile, ma arvan, et see on õiglane aga kas on õiglane? kas on õiglane, et äh, hotellid ja bed and breakfast'id ei tohi müüa oma teisi tube välja madalama hinnaga? sest teil on ju tingimused, et neid äh, tube tuleb ikkagi müüa sama hinnaga. kas see on õiglane? Te otsustate ju tegelikult äh, osaliselt äh, toote hinna ära, kas see on õiglane? ja see on, äh, ja, ja mul on küsimus ka, ka komisjonile. miks te üldse panite ette, et ettepanekus tuleks kasutada väljendit ausad tingimused? kas see tähendab seda, et platvormil peaksid olema just õiglased tingimused, mitte lihtsalt tingimused, kas te alustaksite vastamist? aitäh, mul on ka hea meel, et meil on äh, võimalik äh, neid küsimusi detailsemalt arutada, sest need on äh, huvitavad teemad. mis puudutab MFN-e ehk võrdsusklausleid, kui te lubate mulle kaks või kolm minutit, siis ma selgitaksin, mida need klauslid tähendavad, sest neid mõistetakse tihti vääriti. mida tähendab pariteet või võrdsus Euroopa majandus ruumis toimunud muudatused, kus äh, nii-öelda laialt pariteedilt liiguti kitsale, ajas ka mind segaduses, segadusse ja ma tahaksin seda seletada. see tähendas seda, et äh, hotellil ei olnud lubatud maks- äh,, lubatud pakkuda madalamat hinda ühelgi teisel platvormil, see oli see nõndanimetatud lai pariteet või võrdne hind aga see on äh, vajunud minevikku. mida tähendab kitsas pariteet või kitsas võr-, äh, võrdsus? see tähendab äh, seda, et, ähm, et ettevõtjal on õigus kehtestada hinnad nii, nagu ta soovib, välja arvatud ühel platvormil ja see üks ainuke platvorm on siis selle hotelli enda veebileht, seal ei saa ta madalamat hinda pakkuda, kuid äh, mis tahes äh, muud äh, kanalid, näiteks klient pöördub, ähm, pöördub telefoni või faksi teel sinna hotelli või isegi leiab selle võimaliku broneeringu meie saidilt ja läheb siis otse hotelli juurde ja saab madalama hinna, see kõik on lubatud, see ei meeldi meile, aga see on, see on õiglane ja see on lubatud kui me vaatame turuosa, siis umbes kakskümmend viis protsenti tuleb siis kakskümmend viis protsenti tuleb Booking.com'ist, kümme protsenti ilmselt vahetult veebilehtedelt, hotelli enda omadelt. kuid siiski kaks kolmandikku kuni isegi seitsekümmend protsenti turust opereerib ju nii, et iga ettevõtja saab oma hinnad täiesti vabalt määrata. ma lihtsalt tahtsin, et me saaksime sellest ühtemoodi aru. ja kui te küsite, kas see on õiglane, konkurentsiametit kogu Euroopas, ka konkurentsi peadirektoraat ning Euroopa Komisjoni konkurentsivõrgustik on seda küsimust kontrollinud ja uurinud ja ühe erandiga leiti, ähm, ühe erandiga leidsid siis kõik ametid, et tegemist on õiglaste tingimustega. sest pärast põhjalikku analüüsi aastal kaks tuhat viisteist äh, leiti, et selline käitumine on aktsepteeritav argumendiks on tõepoolest nii-öelda investeeringute kasusaamine ehk free riding, sest meie ju teeme need investeeringud ja seetõttu on äh, õiglane, et me tagame ka oma huvide äh, kaitsmise, mitte ainult äripartnerite oma. härra Steg? miks me ei kasuta sõna õiglased? minu meelest pealkirjas see on ju sees me mõtlesime sellele, et meil oleks vaja sellist klauslit, kus räägitakse sellest, et keelatud on ebaõiglased tingimused, aga tegemist on ju määrusega, mis on otsekohalduv ja see peab olema äärmiselt selge. me just praegu kuulsime debatti äh, Booking.com-i ja teise platvormi, Hotels.com-i vahel, kus öeldi siis, et ei ole õiglane, kui äh, ei ole õiglane, kui saaks äh, otse teenusepakkujalt madalamat hinda, teine ütles, et vastupidi, see on õiglane, üks rääkis free riding ust, teisel olid teistpidised argumendid. niisiis on võimalik kaitsta mõlemat seisukohta, kuid määrus peab olema nii selge, et see oleks täiesti üheselt mõistetav. ja kui meil oleks siin must nimekiri tingimustest, mida pidada väga ebaõiglaseks, siis seda nimekirja koostada oleks keeruline. ja seetõttu tegime me nii, et me vaatasime määruse läbi artikkel artikli haaval ja panime sinna sisse, mida me peame ebaõiglaseks, ehk siis meil ei ole nimekirja sellistest tingimustest, mis on keelatud ebaõigluse tõttu, vaid on öeldud, et ebaõiglane on esitada ähm, ebaselgeid tingimusi, ebaõiglane on tingimusi muuta, nii et te teate sellest ette vähemalt viisteist päeva ette on ebaõiglane koostada nimekirju, kui pole selge, mille alusel äh, need nimekirjad tulevad, on ebaõiglane keegi platvormilt välja visata ilma talle teatamata, miks ja nii edasi. ühesõnaga, me kirjeldasime, mis on äh, ebaõiglane. ebaõiglane on ühepoolne käitumine, kus tarbijal ei ole mingit võimalust ennast kaitsta. ja me loodame, et need artiklid, need sätted selles määruses iseenesest äh, juba ennetavad ebaõiglust, sest see on meie eesmärk, aitäh! aitäh ka teile, härra Debra-, Debaran! suur aitäh, aitäh ka selle eest, äh, selle selgituse eest. ma arvan, et kui pealkirjas on kirjas läbipaistvus ja õiglus, siis äh, loomulikult äh, on väga oluline need tagada, sest läbipaistvust praegu ei ole ja meil on ju ka e-kaubanduse direktiiv, mida muudetakse nii, et tagatakse rohkem läbipaistvust. ma tahaksin rääkida veel sellest kitsast pariteedist või kitsast võrdsusest, kuigi ma ei ole ekspert. me oleme seisukohal ja komisjon seda ka selgitas, et seda ei saa pidada ebaõiglaseks, kuid mulle tundub, et Booking.com-i partner ja kolleeg unustas et ikkagi on keelatud panna madalamat hinda omaenda veebilehele ma arvan, et on äh, väga hea, kui klient saab äh, helistada otse hotelli ja saada parema hinna, ma ei hakka rääkima sellest, et booking.com'i keeld on äh, diskrimineeriv, me oleme ikkagi partnerid ja ka härrasmehed, aga ma arvan, et on piirav, kui ettevõtjal ei ole lubatud kõige paremat hinda pakkuda omaenda kodulehel. me räägime ju digitaalsest maailmast, digitaalsest ühisturust ja digitaalsest tulevikust ja äh, Äh, seetõttu, seetõttu minu meelest tuleks sellised pariteediklauslid üldse ära äh, kiusat-, äh, ära keelata. minu meelest on lubamatu, et ettevõtja ei saa oma veebilehel pakkuda parimat hinda, me ju teame, et Booking.comil on väga suur turujõud nii või teisiti, meil tuleb seda jõudu tasakaalustada. aitäh kõigile! aitäh kõikide nende täiendavate selgituste eest, ma olen kindel, et tulevikus me naaseme nende arutelude juurde. meil on aga ka praegu veel paar sõnasoovijat. ja meil on veel ka paar kõnelejat, kõigepealt sõna proua Agata. kas ma sain teie nimest õigesti aru? palun aitäh, aitäh, et te annate Susanile võimaluse veel teist korda rääkida. Nendele, kes hommikul siin ei olnud, Susanne on üheksakümne kuuendal aastal asutatud, asutatud äriühing, mis tegeleb äh, online otsingute ja, ja veebipõhise turundusega tegemist on turu liidri, liidriga nendes valdkondades. ja Tšehhi Vabariigi ettevõttega. me ei ole praegu veel rääkinud kõige poliitilisemast ja tegelikult ka kõige tundlikumast osast, mis on kohaldamisala ehk siis määruse kohaldamisala on laiendatud ka otsingumootoritele ja seda viimasel hetkel. maailmas, eriti Euroopas, ei ole väga palju otsingumootoreid ja teiseks me Sesnamis näeme, et tekivad ka sellised äh, tahtmatud või ettekavatsemata tagajärjed ja konkurentsivaidlused, kus Euroopa ettevõtja näiteks Sesnam satubki selliste tagajärgede ohvriks seetõttu on küsitav, kas äh, otsingumootorid ikkagi peaksid määruse kohaldamisalasse jääma. me küll tervitame ausaid äh, kaubandustavasid, ausaid tingimusi ja häid õiguskaitsevahendeid. aga kui me räägime kõige olulisematest parameetritest, siis ei ole ju ikka veel teada, kes need otsingumootorite puhul kindlaks määrab me ei tea, kas me täidame, kas me täidame neid nõudeid, kas me suudame määruse nõudeid piisavalt äh, täita, sest äh, praegu pole üldse teada, kes need parameetrid, mida täita tuleb ja millele vastama peab, määrab. siin on võimalik rääkida sadadest parameetritest, mis pannakse tähtsuse järjekorda iga päring otsingumootoris on ju unikaalne ja äh, vastuste reastamine sõltub väga keerukast valemist ja algoritmist. viimase kahekümne aasta jooksul oleme me oma otsingumootorit täiustanud. meil on nii-öelda õppimise puu, mis on aga meie ärisaladus, meie oskusteave ja meil on õigus seda kaitsta me tahaksime teada, kes vastutab nende parameetrite määramise eest, kes vastutab selle eest, milliseks kujuneb vastuste tähtsuse järjekord. me arvame, et see probleem võib mõjutada ka teisi valdkondi ja tarbijaid ja neid ohtu seada. seetõttu oleme vastu kohaldamisala laiendamisele nii, et ta hõlmaks ka otsingumootoreid. raportöör rääkis siin TKE-dest, meie ei ole muidugi väikeettevõtjad. me oleme kohalikul turul tegutsenud üle kahekümne aasta. meil on arvukalt töötajaid, meid ei saa, meid ei saa pidada vegaiks ja mis puudutab tingimusi, siis paistab meile, et tegemist on ebapraktilise ettepanekuga, see on ilmselt praktikas siiski kuidagi rakendatav, aga see on keeruline. sest kuidas peaks otsingumootor andma kõigile kasutajatele viisteist päeva ette teada, et tingimused äh, muutuvad. Need ei ole kõik isegi ärikasutajad. veeb muutub iga päev. see tähendaks siis seda, et iga päev tuleb saata välja teavitusi selle kohta, et viieteist päeva pärast jälle midagi muutub. tänan. aitäh. ja nüüd proua Regner, Spotify esindajana on tänane viimane kõneleja. aitäh, proua Šeldemose. ma tahaksin rääkida Rootsi muusik-, muusikat tööstuse nimel, aga ka digitaliseeritud muusika, Euroopa digitaliseeritud muusikateenuste liidu nimel, kuhu kuuluvad mitmed Euroopa ettevõtjad. ma tahaksin kõigepealt öelda, et platvormid on väga olulised, nad toovad kokku ühelt poolt ettevõtjad, teiselt poolt tarbijad ja seetõttu on nad justkui väravaks ettevõtjate ja tarbijate vahel. kõige olulisem on see, et teatud juhtudel eh, sõltuvad ettevõtjad eh, järjest rohkem platvormidest, muidu nad ei jõua tarbijateni. näiteks eh, kaheksakümmend protsenti Spotify kasutajatest jõuab meieni läbi App Store'i. ja nüüd on meil ka uus hääletuvastussüsteem, millega samuti tekivad uued probleemid platvormide põhisus tekitab muidugi küsimuse, kas platvormid tegutsevad õiglaselt meil on kindlasti mitmeid tavasid, mis on ebaõiglased ja diskrimineerivad, need ei puuduta küll kõiki platvorme, kuid suurt osa siiski. sellised tavad on näiteks kohustused, mida platvormid peale suruvad, kasutada ainult ühte maksesüsteemi. see maksesüsteem võib olla seotud väga suurte tasudega ja sellega igal juhul piiratakse tarbija valikut samuti piiratakse võimalust ähm, kõigi kasutajatega suhelda keeldutakse tagamast platvormide vahelist äh, koostalitust ja kõik sellised piirangud või keelud on eriti ilmsed siis, kui platvormid konkureerivad omavahel. see, sellisel juhul tekivad, äh, sellisel, sellistel juhtudel, kus on olemas huvide konfliktid, on diskrimineerimise risk eriti suur me leiame, et need piirangud äh, on kahjulikud konkurentsile, innovatsioonile ning ahendavad tarbija valikuid, sest äh, tarbijatel ei ole lihtsalt ligipääsu kõikidele teenustele mis puudutab õiguskaitsevahendeid, siis kui platvormide ja kasutajate vahel on tasakaal paigast ära, siis tegelikult õiguskaitsevahendeid ei ole. meil on neid lahendusi vaja, neid on vaja paljude teenuste jaoks, aga kardetakse, et kui tarbija midagi ette võtab, siis platvorm, platvorm vastab talle väga agressiivselt, seega meil on vaja uut regulatsiooni see määruse ettepanek, mida me praegu arutame, on väga oluline, sest selles tunnistatakse, et me reguleerime tegelikult juba olemasolevaid ebaõiglasi kaubandustavasid see on oluline, kuid ettepanek keskendub ka läbipaistvusele ja läbipaistvus üksi ei hoia kuidagi ebaausaid tavasid ära. Te võite küll avaldada, mida platvorm teeb, aga see ei tähenda, et seda tegevust kuidagi muudetakse ning seetõttu on määruses vaja ikkagi kahte asja. kõigepealt on vaja leida võimalus kohustada platvorme mitte tegelema teatud ebaausate tavadega näiteks keelata ära diskrimineeriv käitumine, millega piiratakse konkurentsi ja teine asi, mis ettepanekust praegu puudub, on tõhusad õiguskaitsevahendid. me teame äh, ju kogemusest, et vahekohtumenetlus tegelikult ei ole tõhus vahend, kui on huvide konflikt või pooled on väga ebavõrdselt, äh, ebavõrdsed ja seetõttu me tahaksime, et äh, kohustuse täitmine tagatakse ikkagi tõhusate õiguskaitsevahenditega, aitäh! aitäh! suur tänu kõigile kolleegidele, suur tänu komisjonile, suur tänu kõigile paneelis sõna võtnud isikutele. ma leian, et tegemist oli äärmiselt huvitava aruteluga. esimesega paljude omataoliste hulgast. me tegeleme nende küsimustega lähikuudel edasi, te kuulete kindlasti minust ja mina äh, kuulen ka teist. suur aitäh teile tänase kohtumise eest ja sellega me selle osa ka lõpetame. Julia, did you want to send? Uh, just to, just to clarify, I was closing the ma selgitan, et me lõpetasime sellega kuulamise, mitte koosoleku Colleagues, uh, I think it's time to kolleegid, ma arvan, et on aeg jätkata koosolekuga. IMCO komisjoni pärastlõunase koosolekuga praegu on esinaine hõivatud, tuleb tagasi hetke pärast, aga meie võime minna juba järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine ning ma annan kohe sõna Julia Redale, kes on raportöör, palun. aitäh, proua esinaine. viimase pooleteist kümnendi jooksul on avatud andmed arenenud ja küpsenud ning nüüd see on kogu kaasaegse haldussüsteemi südames ja põhimõte on selline, et kui andmed saab taaskasutamiseks avalikkuse poolt äh, teha kättesaadavaks, peab seda tegema. siin on kolm peamist kasusaajat avatud andmete puhul, esiteks ettevõtted. Euroopa Komisjoni hinnangul Äh, me, mis kaasneb selle ümbersõnastamise ettepanekuga, on hinnanguliselt kolmsada miljardit eurot väärt need andmete taaskasutamine kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. sada äh, kolmkümmend äh, neli tuhat andmekasutajat on seda teinud. teised kasusaajad on kodanikud. kodanikud saavad aktiivselt osaleda oma kogukonnas ja ühiskonnas kui neil on usaldusväärsed andmed, mitte kuulujutud. ning kolmandaks saab kasu haldusaparaat ise, see on väga oluline. avatud andmed võimaldavad haldusaparaadil muuta poliitika läbipaistvamaks ning see stimuleerib ka erinevate osakondade paremat koostööd ning administratsiooni sees saavad ka ametnikud siis andmeid kasutada äh, erinevalt varasemast, seega haldusaparaadi töö on tõhusam ja lihtsam. hinnangute kohaselt andmete alg, algne avalikuks muutmine aitab äh, vältida lisakulusid äh, kakskümmend korda. ma tervitan seda ümbersõnastamist ning süsteemi lihvimist. samas komisjoni lähenemine on ettevaatlik ning see ei suuda muuta staatus quo'd, mille kohaselt suured hargmaised ettevõtted saavad ära kasutada äh, avaliku sektori andmeid, aga kodanikuühiskonna äh, organisatsioonid kaotavad. näiteks Google'i äh, kokkulepe Saksa administratsiooniga kartograafia valdkonnas. selle eest maksab Google mõned sajad tuhanded aastas, mis ei ole Google'i jaoks just suur summa. Google Maps aga paraneb märkimisväärselt tänu nendele andmetele. samas OpenStreetMap, mis on kodanikuühiskonna algatus, kus on maailmakaart, millele panustavad peamiselt vabatahtlikud, nemad sellist litsentsi osta ei jõua. avaliku sektori info seetõttu tugevdab juba Äh, domineerivaid äh, turupositsioone suurettevõtete puhul ning äh, kodanikuühiskond ei suuda alternatiive välja töötada. see, et avalik sektor teenib natukene raha Google'ilt, ei tasakaalusta avalikke huve kahju. seega me peaksime olema julgemad litsentside eest raha nõudmisel artikkel kuus lõige kaks üks uuest ettepanekust võimaldab äh, haldusametitel raha nõuda avaliku sektori andmete eest, seda aga tuleb rohkem piirata. andmete taaskasutamine peaks olema tasuta, äh, kui välja arvata mõned kitsad erandid. ettepanekus on ka nimekiri kõrge väärtusega andmekogumitest, see on samm õiges suunas, aga tuleb tagada, et mitte ainult Euroopa Komisjon ei saaks luua neid nimekirju. kasutades ära liikmesriikide kogemusi, teen ma ettepaneku, et nimekirja tuleks veel täiendada ka jooksvalt edaspidi. aktiivselt tuleks õhutada eriti kodanikuühiskonna osalemist nimekirjade uuendamises mõned liikmesriigid on proaktiivselt soovinud infot, millist, milliseid andmeid tuleks uuendada, aga teised, teiste riikide haldusametid infost huvi, sellest panusest huvitatud ei ole ning nad avaldavad eriti mõttetuid andmeid kõigepealt. Saksamaal nimetatakse seda nähtust norskamise andmeteks. ehk siis need on nii igavad, et äh, panevad norskama. seega kõigepealt peaks ikkagi avaldama kõige prioriteetsemaid ja olulisemaid andmeid. selliseid ettepanekuid saab arvesse võtta, kui neid nimekirju koostatakse. minu eesmärk on liikuda edasi kiiresti ning uuendada direktiivi, et see saavutaks kolme asja. esiteks, direktiiv ei tohiks kuidagi takistada liikmesriikidel tegutsemast, kui nad on juba otsustanud avaldada avatult andmed ilma litsentsideta. teiseks, liikmesriigid, mis seda pole veel teinud, peaks see direktiiv suunama sinna. kolmandaks, direktiiv peaks rõhutama ka Euroopa mõõdet avatud andmete puhul. see peaks toetama Euroopa-ülest andmete kogumist ning andmete vaba liikumist üle piiride. lõpetuseks, parim viis, kuidas seda direktiivi kirjeldada selle eesmärke kirjata, kirjeldada, on avatud andmed. ning see direktiiv ei pea, ei peaks, äh, äh, peaks ka näitama, mida ta suudaks äh, saavutada, seetõttu ma toetan Belgia poolset ettepanekut, et see direktiiv tulekski ümber nimetada avatud andmete direktiiviks. aitäh, nüüd variraportöörid Sabine Verain on Äh, Rahvapartei variraportöör, aga äh, proua Korin äh, asendab teda. aitäh, kolleegid, Sabine Verain tervitab komisjoni ettepanekut, eesmärk on, et võimalikult palju infot avalikust sektorist oleks taaskasutatav. selge on see, et avaliku sektori andmetel on tohutu majanduslik, ühiskondlik ning innovatiivne potentsiaal avalikul sektoril on lugematu hulk infot, näiteks statistika näol, kunsti ja raamatute kohta näiteks, mida saab ära kasutada näiteks navigatsioon nii teenuse pakkumisel, finantsteenuste pakkumisel ja nii edasi. siin on küsimusi ka läbipaistvuse kohta, tuleb küsida, millist infot millistel tingimustel võib edasi kasutada et tagada võrdne äh, konkurents. direktiivi ümbersõnastamise puhul tuleb arvesse võtta olulisi, järgmisi olulisi aspekte. tuleb äh, praegune äh, direktiiv ei kehtesta mingisuguseid lisatingimusi andmete lisa, taaskasutamisel, tuleks võimalik olla kasutada ka kriitilise tähtsusega andmeid. Eh, tuleks tõsta ka majanduslikul eesmärgil taaskasu, andmete taaskasutamist. ning äh, läbi tuleb rääkida veel eh, lii-, liiga suurte litsentsitasude üle andmete ka-, kasutamise puhul. komisjon peab ise aga otsustama, mis täpselt äh, siia alla peaks kuulu-, kuuluma, selline lähenemine aga toob kaasa ebakindluse, mis ei ole vastuvõetav Need on esimesed märkused ja, ja küsimused ning me ootame edasiste nädalate ja kuude tööd äh, üksikasjade kallal, aitäh! suur tänu! sotsiaaldemokraadi nimel proua Jaakonsaar. ja kiitoksia, arvamuse puhejuhataja, puhun aitäh, äh, proua juhataja! Äh, mina tervitasin äh, rõõmuga seda komisjoni avaldust, on, tõsi on see, et avatud andmed on äh, innovatsiooni jaoks olulised, et ressursid oleks tõhusamalt arendatud, avatud andmed võimaldab paremaid tooteid ja paremaid teenuseid arendada, see on märkimisväärne ressurss ja ühiskonna poolt äh, toodetud andmed, need peaksid olema kasuks ühiskonnale. komisjoni poolt välja pakutud äh, uuendused BSI direktiivile toetavad seda põhimõtet ja uuendused, mis puudutavad äh, kohaldamise ala laiendamist avalikele ettevõtetele reaalajas, et kättesaadavust parandada et avalike rahadega rahastatud uuringute toetamiseks, kõik see on väga teretulnud. avatud andmetega võidakse parandada andmete kvaliteeti, äh, vähendada kattumist ja üldiselt parandada andmete mõju. aga andmed äh, peavad olema kvaliteetsed, usaldusväärsed ja andmete standardiseerimisele tuleb eriti tähelepanu pöörata. masinate vaheline seks äh, andmete vahetamiseks äh, mõeldud programmid ja piirid sinna tähendavad seda, et äh, andmete vorm on standardiseeritud. ja teiseks on siit dokumendist ebaselge, et kas avalike ettevõtete kohustus on, kohustused on kohustuslikud või vabatahtlikud ja kolmandaks tahan öelda, et isikuandmete kaitse peab ka siin juhul olema absoluutne me kõik teame, et andmed on väärtuslikud ja andmete kogumise ja anonüümiseerimisega käivad kaasas kulud, aga olen ka sel meelel, et hind peab olema mõistlik, nii et ka äh, väiksed ettevõtted ja startup'id äh, saavad andmetest kasu. ja tei-, viimaseks äh, takistuste eemaldamine avalike andmete kättesaadavuselt, see peab käima käsikäes ettevõtete andmete jagamisega. see andmete jagamist tuleb edendada nii ettevõtete vahel kui ka ettevõtete ja ametiasutuste vahel. huvitav on äh, käsitleda seda parandusettepanekut ja soovin head äh, koostööd äh, variraportööride ja raportööriga. Then... aitäh Alde nimel Dita Harantsova. aitäh, proua esinaine. üldiselt toetan ma seda, et reguleerimisala laiendatakse teistele avalisektori valdkondadele ja teadusele. teaduse kohta on mul küsimus. kui mina olen teadlane, kes äh, teeb tööd avaliku raha eest, siis mis hetkel pean ma jagama oma andmeid kas tuleb algandmeid jagada ennem seda, kui ma olen oma teadustööd hakanud tegema? kas äh, teadlased või tea-, teadlaste kollektiiv langeb artikkel kolmeteist alla, ehk siis kvaliteetandmed, mida tuleb kaitsta, ning siis see avaliku ja erasektori rahastamise ühendamine tekitab ka küsimusi, sest artiklites ei ole kõik see jutt selge, põhjenduspunktides on võib-olla selgitusi. teiseks, artikkel neli. koolid ja teadlased on välja jäetud sellest, et nad peavad järgima andmete nõude äh, menetluskorda, see on hea, aga kuidas siis teadlased saavad nõuda selliseid andmeid? üldiselt nõustun sellega, mida raportöör ütles ning ootan seda, et kiiresti see raport ka vastu võetakse, aitäh! suur tänu. ja nüüd Euroopa Komisjon. härra Volman. aitäh, proua Sinaine, suur tänu ka kommentaaride ja küsimuste eest. kõigepealt see ettepanek muuta avaliku sektori andmete taaskasutamise direktiivi on laiem osa andmemajanduse meetmetest. esimest korda on komisjon nüüd põhjalikumalt vaadanud erinevaid andmeid, teadusandmeid, valitsuse ja erasektori andmeid. direktiiv on kehtinud kahe tuhande kolmandast aastast, on toiminud hästi, aga aeg ja tehnoloogia muutub kiiresti, nagu mainiti juba varem, ja näiteks reaalajas ja dünaamiliste andmete äh, nõudlus kasvab ja eksponentsiaalselt. samuti tuleb tunnistada, et mõned liikmesriigid on edasi liikunud selles valdkonnas, teised mitte. kes võidab sellest, et avaliku sektori andmed avalikustatakse odavalt? kõigepealt VKE-d, nemad on esimesed võitjad, sest nagu proua Reeda ütles, nemad ei saa endale lubada öö, äh, seda, et nad peavad ostma teatud andmete kogumit, aga suurettevõtted võivad endale lubada viiskümmend tuhat või sada tuhat eurot nende andmete eest. aga võidavad ka kodanikud ja haldussektor. see, et lähenemine on ettevaatlik, minu arvates on meie ettepanek selline, mis tõesti muudab olukorda. aga see ettepanek ettepaneku üle võiks olla võimalik kokkuleppele jõuda nõukogu ja parlamendi vahel see järgmise aasta alguses. ehk siis vastu oleks võimalik see võtta ennem Euroopa Parlamendi valimisi. oluline märkus puudutas andmekaitset. direktiiv peaks olema ellu rakendatud, austades täielikult andmekaitsereegleid, kahtlemata aga siis võiks küsida, et miks te võtsite välja selle artikli, mis tegelikult reguleerib seda direktiivis. seda tehti meie andmekaitsekolleegide soovil, tehnilistel põhjustel, sest meil on nüüd olemas ka määrus, määruse ja direktiivi vahelised, vahelisi suhteid siin direktiivis enam ei peaks reguleerima. proua Reda mainis äh, kolm eesmärki, me nõustume täiesti sellega, me ei peaks hakkama takistama liikmesriike, kes soovivad kaugemale minna, sellega probleeme pole, me räägime siin miinimumharmoneerimisest ja liikmesriigid, kes soovivad minna miinimumreeglitest kaugemale, võivad seda ka teha. see ettepanek, et direktiivi pealkirjas peaks mainima avatud andmeid, siis selleks oleme me valmis nagu ütles ka asepresident Ansip nõukogu koosolekul kaheksandal juunil. siis äh, kulude katmise teema. kui alandada kulusid avaliku sektori andmetele, siis kasvab plahvatuslikult nende kasutamine ja VKE-del on tõesti lihtsam neid andmeid ka kasutada. seega turg muutub ka võrdsemaks. võrreldes turuhiiglastega. avaliku sektori üksused, kas nemad peavad siis avaldama kõik andmed või mitte? vastus on ei, neil ei ole kohustust neid andmeid avaldada. mõte seisneb selles, et kui nad avaldavad andmeid taaskasutamiseks, ükskõik mis eesmärgil. peaks need andmed olema kättesaadavad samadel läbipaistvatel tingimustel igaühele. ehk siis reeglid avaliku sektori üksuse jaoks on samad, mis on kirjas kahe tuhande kolmanda aasta direktiivis siin tehti ka ettepanek toetada selle direktiivi praktilist rakendatavust kõikides liikmesriikides. siin tooksin välja selle ettepaneku ning meie Digitaal-Euroopa ettepaneku vahelised seosed. oluline seos on avaliku sektori andmete ning tehisintellekti tehisintellekti arendamise vahel Euroopas. andmekogumid on kriitilise tähtsusega tehisintelligentsi toimimises. ilma andmeteta pole intelligentsi. seega see Digitaal-Euroopa programm äh, äh, aitab seda süsteemi edasi arendada. siis teadustöö küsimus millisel hetkel peab hakkama jagama teadusandmeid. me vaatasime seda soovitust, mis on teadusinfo kohta meil praegu olemas ning siis uurisime, milliseid osasid sellest soovitusest tuleks muuta ning milliseid tuleks üle võtta direktiivi. me oleme seda teinud üsna tagasihoidlikult. teeme ettepaneku kaheks kohustuseks liikmesriikidele. kõigepealt andmed, mis on juba kättesaadavad avalikes andmebaasides, peaksid olema taaskasutatavad ükskõik mis eesmärkidel. praegu näeme, et andmebaasides on piirangud, et võib seda kasutada ainult teadustööks või neid ei tohi üldse taaskasutada ning siis on teine kohustus liikmesriikidele, et ava-, andmetele peab olema avalik juurdepääs kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta soovitus teadusandmete kohta sisaldas artiklit, kus öeldi, et liikmesriikidel peab olema selline lähenemine olemas, aga ainult kuus kahekümne kaheksast omavad sellist lähenemist. seetõttu soovisime asja muuta karmimaks, et direktiivis oleks konkreetselt kirjas, et nii peab saama miks ei ole mingisugust menetluskorda haridusinstitutsioonidele? miks nad peavad vastama nendele nõuetele? see on tegelikult seotud sellega, mis siin direktiivis juba kirjas on, kui, kuna me räägime avalikult kättesaadavast materjalist, siis me ei hõlma materjali, mis ei ole juba aval, avalikustatud. seega ei ole ka mingisugust mõtet kehtestada erimenetluskorda haridusinstitutsioonidele, sest see võib panna neile lisakoorma ning praktikas see olukorda ei muudaks. loodetavasti vastasin kõigile küsimustele. aitäh! vist vastasite tõesti. Uh, ja nüüd tahaksin anda jällegi sõna meie raportöörile Julia Reedale jah, tahaksin tänada kõiki variraportööre nende äärmiselt äh, kasuliku panuse eest raporti eelnõusse. mulle tundub, et on juba päris äh, suur äh, arvamuste lähenemine erinevate positsioonide vahel. peame arutama seda tasuvõtmise piiramise küsimust, aga tahaksin tõesti rõhutada seda, mida, millele komisjon siin tähelepanu juhib, et mida rohkem tasusid äh, on selle eest, et avaliku sektori informatsiooni taaskasutada, seda rohkem me aitame kõigil suurematel tehnoloogiaettevõtetel säilitada oma dominantset positsiooni. eriti just kodanikuühiskonna algatusi silmas pidades, mis eh, põhinevad avatud andmetel, nagu näiteks avatud tänavakaardid eh, või Vikipeedia või teised, sellisel juhul on võimalik kasutada ainult eh, selliseid andmeid, mis on kättesaadavad tasuta vastava litsentsi alusel. ja ma arvan, et oleks äärmiselt hea lähemalt uurida äh, seda suurepärast ettevalmistuse hindamistööd, mille komisjon siin valdkonnas on läbi viinud ja sellisel juhul me saaksime nii ambitsioonikad olla kui võimalik, et nii palju kui võimalik oleksid andmed äh, kättesaadavad tasuta, et neid saaks taaskasutada. esitan äh, raporti eelnõu tõlkeks juba sel nädalal ja teen ettepaneku ambitsioonikaks ava-, ajakavaks, mis võimaldab IMCO komisjonil oma panuse anda ITRE komisjonile nii kiiresti kui võimalik ja ma jagan väga Euroopa Komisjoni ambitsiooni üritada see ettepanek valmis saada juba sellel ametiajal, aitäh! suur aitäh ja tõesti, tegemist on väga ambitsioonika ajakavaga, näen siin, et Äh, arvamuse eelnõu arutamine toimub üheteistkümnendal juulil ja siis äh, täht-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on järgmine päev, eesmärgiks on pidada hääletus meie oktoobri sessioonil, kui ma asjast õigesti aru saan. Äh, sellega sooviksingi siis selle päevakorrapunkti käsitlemise lõpetada, lõpetan ka meie pärastlõunase komisjoni istungi. tahan tänada kõiki, eriti just tõlke. suur aitäh teiepoolse töö eest ja kohtume jälle oma järgmisel kohtumisel, mis leiab aset üheteistkümnendal juulil. nii et nautige õhtut kõik!